dass äh, Frau Andrula Vassiliou, die vormalige Gesundheitskommissarin, tere tulemast proua Vassiljule, kes on endine tervishoiuvolinik. tahaksin teda tervitada siin täna. täna äh, ta on siin kandidaadina uuele ametikohale. ta räägib äh, no äh, räägib äh, haridusest, kultuurist ja noorsooküsimustest. tahaksin meenutada kolleegidele, et neil kehtib siin kerde kindel kord. parlament hindab volinikukandidaate, võttes arvesse, kui pühendunud on nad Euroopale ja võttes arvesse ka nende isiklikku sõltumatust samuti peavad nad tundma küsimusi, millega nad hakkavad tegelema ja samuti on ka nende kommunikatsioonivõime äh, väga oluline. dokumentides leiavad nad proua voliniku kandidaadi äh, äh, kirjalikud vastused ja ka tema kurrikulumi ma sooviksin, et korraldada seda järgmiselt, selle kuulamist. kõigepealt annan ma sõna kümneks minutiks volinikukandidaadile järgmisena saavad sõna kultuurikomisjoni koordinaatorid, nad saavad esitada ühe küsimuse. härra Sonit asendab härra Messerschmidt. pärast seda saavad sõna ülejäänud kultuurikomisjoni liikmed küsimuste esitamiseks. kõigil on eh, on aega vastavalt sellele, kuidas eh, on eh, tunti reegli kohaselt äh, fraktsioonidele kõneaega antud. mis puudutab tööhõivekomisjoni ja sotsiaalasjade komisjoni, siis ka neil on võimalik küsimusi esitada, tegu on äh, assotsieerunud komisjoniga, sest nad on huvitatud sellest, äh, kuidas kavatseb, milline on teie, teie suhtumine koolitusküsimustesse pärast seda saavad sõna töö, tööstuskomisjoni liikmed ning viimasena saab sõna uuesti proua Vassiljev. vastused ei tohi kesta üle viie minuti. see käib siin nagu pingpong, minut, eh, minut küsimuseks, kaks minutit vastuseks. ning pärast seda on võimalik esitada minuti jooksul lisaküsimus ning minuti jooksul vastus. ma paluksin, et küsimused oleks lühikesed, ma kavatsen väga karmilt eh, kõne ajast kinni pidada, nagu seda on olnud ka minu kolleegid eelnevalt ja ma kavatsen teid katkestada kohe, kui te kõne ajast üle lähete. Ich darf auch den äh, den, äh, Inter den Dolmetschern danken. Sie sind ja heute alle hier. tahaksin tänada ka kõiki meie tõlke ja tahaksin öelda, et kõik keelekombinatsioonid on kaetud. ning see olekski kõik. proua Vassiljev, tahaksin anda teile nüüd sõna teie sissejuhatuseks. Antima Meli. lugupeetud komisjoni juhataja, komisjoni, kultuurikomisjoni, teiste komisjonide liikmed, need kuulamised on demokraatia väljendus. mina kui endine Küprose saadik tunnen ennast väga austatuna, et mul on võimalus teil juba, teie ees juba teist korda kuulamisel esineda. kui ma olin tervishoiu, tervishoiuküsimuste volinik, siis oli mul väga hea meel kuulda, et president Barroso eh, oli mõelnud, et äh, see, äh, et kultuurivoliniku koht võiks kuuluda mulle. mulle, minu jaoks on oluline aidata kodanikel tuleviku väljakutsetega toime tulla. tahaksin teiega jagada ka oma isiklikke kogemusi, mis äh, on olnud minu jaoks minu esmane kontakt minu uue ametiga. mõned kuud tagasi pöör-, panin, täheldasin arutelu õigemini ma puutusin kokku ühe aruteluga, mida pidasid Soome ja Küprose üliõpilased, nad olid läbi viinud komennusprogrammi raames eh, toimunud eh, uurimuse. minule tundus see töö väga huvitav olevat. Nad selgitasid, kuidas eh, see aitas neil välja töötada selle, mis neid ühendas ja mis neid eraldas. see ongi Euroopa Liit. see on ühtsus mitmekesisuses. see oli taaskord äh, üks näide sellest, kuidas on võimalik koostööd teha oma eesmärkide saavutamiseks. kavatsen ka tööstööd, koostööd teha teiega meie eesmärkide äh, saavutamiseks parandada koolitust, parandada ligipääsu haridusele ja koolitusele ning äh, eriliselt tuleb rõhku asetada sellistele, sellistele koolitustele, mis tegelevad ametitega, mis on praeguse konjunktuuris kõige huvipakkuvamad. tuleb parandada noorte võimalusi ja mobiilsust, tuleb luua sellise selline keskkond, mis suurendaks loovust sotsiaalsel ja individuaalsel tasandil. If Europe is to compete successfully in the new Euroopas in research and innovation siis peame me vabastama nii-öelda tipptaseme hariduses, uurimistöös ja innovatsioonis, me peame andma oma noortele inimestele eh, kindluse, et nad saavad tulevikus eh, kõrgete oskustega töökohad. kõrgharidus on loomulikult võtmetähtsusega ja hoolimata tegelikust edusammust või edust Bologna protsessi käigus ei ole mitte kõik meie ülikoolid eh, tipptasemel samuti kutsekoolitus ja täiskasvanute koolitus vajavad kaasajastamist ja me peame tugevdama ka õpetajate koolitust, kuna head õpetajad on tegelikult ikkagi nu-, teguriks number üks õpilaste edu taga. uue majanduse toodetud kasu tuleb jagada võrdsemalt, kui me soovime majanduslangusest väljuda ning liikuda nutikama, rohelisema, teadmistel põhineva ühiskonna äh, suunas ja see tähendab, et me aitame ühte neist kuuest noorest inimesest, kes või kuna iga kuues õpilane lahkub koolist varem, aitame neid, samuti neid, kellel on ähm, nõrgad lugemisoskused ja neid kaheksakümmet miljonit, kellel on väga madalad või baasoskused investeeringute suurendamine haridusse ja koolitusse on viis Euroopale, kuidas luua uusi võimalusi inimestele kriisist välja tuua. Teie toetus, tagamaks eelarveressursse haridusele ja koolitusele, on võtmetähtsusega ja selles osas loomulikult tuleb tagada riiklike, kohalike valitsuste ning ka erasektori toetus välja pakutud Euroopa Liit kakskümmend kakskümmend strateegia annab võtmerolli haridusele ja koolitusele, mis on siis mootoriks suuremate või kõrgemate oskuste taga ja aitavad luua seda jätkusuutlikku teadmistel põhinevat Euroopat. mina kavatsen kindlasti põhineda Euroopa Innovatsiooni ja Tehnoloogia Instituudil, Marie Curie tegevustel ning Erasmus Munduse programmil, selleks et anda uut energiat ja moderniseerida kõrgharidust ning äh, muuta Euroopa globaalselt äh, ligitõmbavaks äh, õpi- ja teaduskohaks. samuti kavatsen ma arutada teiega, kuidas aidata Euroopa Innovatsiooni ja Tehnoloogia Instituudil kasvada, mm, nii et temast saaks lipulaev meie tulevikus, tulevases majanduses. Marie Curie tegevuskava toetab meie pingutusi koos Euroopa kõrghariduse ja teadustegevuse piirkondadega, nii et teadmised ja ka teadlased, õpilased ning õppejõud, kes seda loovad, saavad vabamini liikuda üle piiride. see aitab meil luua riikidevahelist tipptaset te teadustöös ning hariduses ja muuta need innovatsiooniks. veel üheks peamiseks prioriteediks on Youth on the Move initsiatiivi laiendamine ja süvalaiendamine nagu meie programmid näitavad, on liikumine väga, või liikuvus väga oluline oskuste ja äh, muu arendamisel, selleks et äh, inimesed oleksid avatumad teistele kultuuridele. meie eesmärgiks on pakkuda kõigile noortele inimestele Euroopal, ükskõik milline on nende õpitee, võimalusi saada kogemusi nii äh, õppimise kui töötamise kaudu, ka teised õppijad, eriti äh, õpetajad, äh, peaksid saama kasu liikuvusest palju rohkem. minu eesmärgiks on äh, pakkuda välja uus Youth on the Move programmi etapp ja nii, nagu president Barroso oma poliitilistes suunistes ütles, annab see uus algatus olulise panuse kultuurilisse mitmekesisusse, kultuuridevahelisse dialoogi ning mitmekeelsesse õppimisse Madame la President. ma sooviksin, proua juhataja, Euroopa kultuuri abil süvendada Euroopa põhiväärtuseid ja samuti suurendada loovust ja innovatsiooni. selleks on vaja anda kõik võimalused Euroopa kultuuri ja loovustööstusele. roheline raamat aitab võimeldada, võimaldab meil paika panna tegevused Euroopa tasandil ja liikmesriikide tasandil, mis annavad võimalused Euroopa loojatele ennast paremini väljendada. samuti kohe, kui uus äh, komisjon tööle hakkab, kavatseme teha kõik selleks, et äh, hakataks kasutama Euroopa kultuuripärandi äh, silti mulle tundub see väga sümboolne alustada meie koostööd Euroopa kultuuri valdkonnas äh, tähistades äh, kõike, mis, äh, mis tõstab esile Euroopa ideaale. Euroopa on midagi enamat kui kultuuri- või poliitiline projekt. see on projekt, mille eesmärgiks on säilitada ja tugevdada meie kultuurilist mitmekesisust ja meie väärtuseid. samas on mul hea meel ka selle üle, et äh, president on lisanud sellesse teg-, meie tegevusse ka meediaprogrammi kino on ja peab ka edasi olema suurem, suuremaid Euroopa kultuurilise väljenduse vektoreid. see eh, programm konkretiseerib Euroopa eh, arengut selles valdkonnas. Euroopa tegevus Euroopa tasandil peab aitama tugevdada Euroopa kultuurilist mitmekesisust, tege-, tekitama konkurentsivõimelise tööstu rahvusvahelisel tasandil, samuti aidates niimoodi kaasa Euroopa kasvu, edasisele kasvule. see ongi meie väljakutse. ma kavatsen toetuda äh, selles osas meie edusammudele ning pöörata erilist tähelepanu ähm, äh, digitaalsete tehnoloogiate kasutusele võtmisele kinos. samuti äh, kavatsen Eh, teha kõik selleks, et Euroopa kino leviks rohkem maailma tasandil. meie eesmärk peab olema eh, kultuurilist mitmekesisust eh, ja lingvistilist mitmekesisust toetada, samuti peame need muutma kultuuripoliitika osa oma välispoliitikast. meie on unikaalne kultuuripärand, mis meie Euroopa Liidu kõige paremini iseloomustab ning see peab tugevdama meie häält, meie visiooni praeguses maailm, globaalses maailmas UNESCO konventsioon annab meile tugeva õigusliku aluse ja me oleme juba teinud suuri edusamme selleks, et esile tõsta meie kultuurilisi prioriteete teistes poliitikavaldkondades. ma arvan, et me võime veel väga palju ära teha. eriti puudutab see autoriõigusi, selles osas on väga oluline garanteerida ühest küljest tagada tasakaal kunstnike õiglasele, õiglase tasustamisele ja teisest küljest garanteerida kultuurilise mitmekesisuse areng, mis äh, tagab ka ligipääsu kultuurile. selles osas äh, kavatsen teha tihedat koostööd oma teiste äh, volinikest kolleegidega, et taga, tagada kindlasti edukas digiagenda areng kavatsen teha kõik ka selleks, et garanteerida multilingvism, multilingvistiline mitmekesisus, keelte õppimine, mis on lahutamatu osa eh, töökohtadele kergemaks ligipääsmiseks. suur tänu, proua Vassiljev, teil kümme minutit on otsas. nüüd saavad sõna kultuurikomisjoni liikmed. ma kavatsen väga Eh, karmilt kõne ajast kinni pidada, kõigepealt saab sõna härra eh, Skurria. suur tänu, sooviksin tänada ja tervitada proua Vassiljut. tahaksin rääkida ühest aspektist, millest te ka juttu tegite. see puudutab uut programmi, mida te mainisite, see puudutab noorte mobiilsust ning seda kuidas on võimalik seda kokku viia mitmeaastase programmiga, mille nimi on Noored tegevuses, mis äh, on aidanud noortel Euroopa paremini koostööd teha. kuidas, mida kavatsete teha selleks, et see programm oleks efektiivsem ja äh, kuidas kavatsete toetada sealjuures Euroopa vabatahtlike liikumist, mis on samuti osa sellest programmist kahe tuhande üheteistkümnendaks aastaks mis te teate, nagu, nagu te teate, on vabatahtlike aasta um.... proua Vassiljev, palun. jah, Youth on the Move programm on midagi niisugust, mis kindlasti hõlmab ja teatud määral lihtsustab, sest ma pean ütlema, et kui ma hakkasin tööle selle käesoleva portfelli kallal, siis mind hämmastas see tohutu programmide hulk ja erinevate terminite ja mõistete hulk, mida me kasutame, mis võib-olla kujuneb meie inimestele ja meie noortele segadust tekitavaks, eriti neile, kes soovivad süsteemi kasutada. nii et tegelikult, kui me alustasime seda Youth on the Move, move äh, uut algatust, äh, mida me kindlasti valmistame ette koos teiega, võttes arvesse teie mõtteid, siis äh, me hõlmame ja tervitame sellega noorte liikuvust kooliajast kuni teadlase karjäärini ja teiste vald-, teistes valdkondades nagu kultuuris ja spordis ning loomulikult on ka vabatahtlike töö äärmiselt oluline, kuna me leiame, et vabatahtlik töö aitab noori inimesi, aitab äh, neil saada paremaid kogemusi ning äh, tõsta nende õpet elust. nii et äh, selline on meie poliitika liikuvuseks ja noortele ja mitte ainult tulevikuks, sest me peame tähelepanu pöörama ka praegustele täiskasvanutele kui me räägime elukestvast õppest, siis see ei lõppe kooli lõpetamisega või peale, või töökoha saamisega. me peame jätkama, kuna elu väljakutsed on tõesti väga suured. ja me peame kõigile oma inimestele ka pe peale pensionile jäämist andma võimaluse oma kogemusi ja teadmisi kasvatada ja tagama, et nad saavad töötada päris lõpuni kas teil on lisaküsimus? Ah, solo un ulteriore chiarimento, quindi stiamo parlando üks väike täpsustus lihtsalt. me räägime programmist, mis hõlmab äh, koolilapsi äh, kuni ülikoolini ning samuti ka neid, kes äh, ülikooli lõpetavad ja soovivad tööturule siseneda, nii et tegu on põlvkondade, erinevate põlvkondadega. minu arvates on tegu nii-öelda ahelaga, mis algab tegelikult algkoolist või juba enne seda ja lõpeb selle ajaga, kui inimene töötab ja selle ajaga, mis järgneb töötamisele. nii et me tahame tugevdada kõiki selle ahela lülisid, sest ei piisa sellest, kui üks lüli on tugev ja teised on nõrgad ja oma rohelise raamatuga liikuvuse kohta tahame me näha, millised on need tõkked liikuvusele ja me peame nendega tegelema selleks, et anda võimalusi kõigile neid, seda suurepärast liikumisvõimalust kasutada. proua Hanipool yes,. aitäh, esinaine ja tervist volinikukandidaat, minu fraktsioon, sotsiaaldemokraadid, oleme kutsunud üles komisjoni aastate jooksul, et nad paneksid tõesti kakskümmend kakskümmend strateegia keskmesse kodanike huvid, eriti nendel rasketel majanduslikel aegadel, millest te rääkisite ja ma tahaksin teie käest küsida, et kas te olete nõus, et uus Euroopa Liidu kakskümmend kakskümmend strateegia peab hõlmama tugevat sotsiaalset mõõdet mis eh, minu arvamuse kohaselt ja ma tahaksin teada, kas te seda jagate, on tõhusam ebavõrdsuse, eh, tõrjutuse ja vaesusega võitlemiseks ja selles kontekstis tahaksin ka küsida, kas teil oleks võimalik anda meile konkreetsed eh, märku sellest, kuidas te kavatsete edendada seda sotsiaalset integratsiooni mitte ainult hariduse teelt, vaid ka teistmoodi ja kuidas te näete, et haridus aitab kaasa sellele? Ma proua Vassiljev, minu vastus teie küsimusele on loomulikult jah. ma toetan kõigi sotsiaalset hõlmatust, kaasatust ja kui me räägime võimaluste andmisest oma noortele inimestele ja inimestele üldiselt, siis me peaksime rõhuasetuse panema neile noortele, kes pärinevad vaestest perekondadest või äh, väikemaste, väiksemate võimalustega rühmadest, äh, sisserännanute perekonnad, äh, perekond, lapsed, kelle vanemad ei ole haritud, kellel ei ole kedagi, kes neid maailmas nii-öelda suunaks ja juhiks. nii et jah, tõesti, me peame kaasama kõik ja selle tegemiseks ei piisa sellest, kui me räägime ainult formaalsest haridusest formaalne haridus on loomulikult äärmiselt tervitatav, äärmiselt vajalik kuid me peaksime seda laiendama ka teistele eh, hariduse vormidele, mitteformaalsele haridusele eh, ja nii edasi. ning loomulikult peame eh, tõstma ka keelteoskust, kuna see on nende jaoks vahend ka töö leidmiseks ja me peame leidma viisi, kuidas sobitada äh, oskusi ühelt poolt ja töökohti teiselt poolt ja andma sealtkaudu nii head võimalused kui võimalik. kui ma tohiksin täiendavalt küsida, siis ma loomulikult nõustun teiega keelte osas, aga ma tahaksin veidi küsida veel selle sotsiaalse mõõtme tööpuuduse kohta, et kuidas te näete, et need meetmed, millest te olete rääkinud, tegelikult toovad kaasa tegeliku äh, tööhõivet, mis loomulikult on sotsiaalne kaasatus kõige reaalsemal moel. proua Vassiljev, vastavalt meie uuringutele Euroopa Liidus umbes viiskümmend protsenti meie ülikooli lõpetajatest äh, jäävad tööta. ja miks nii? me peame vaatama neid põhjuseid, miks see nii on. mõnedes riikides, ja ma ei maini, mis need on, on see protsent isegi kaheksakümmend nii et me peame tõesti suutma ühendada oskused ja teadmised äh, töökohtadega. ei, pole midagi kasu sellest, kui meil on ülikooli lõpetajad, kes tööd ei saa. me peame kõigepealt vaatama, millised on turu äh, vajadused, selle kohta me viime praegu läbi uuringut ja selle põhjal me näeme, milliseid meetmeid on vaja võtta selleks, et luua ja edendada noorte võimalusi saada paremat koolitust, kutseharidust nüüd ma pärinen tervise, tervishoiusektorist ja ma tean väga hästi, et meil on puudus arstidest, õdedest, spetsialistidest ja minu arvates on äärmiselt kohane julgustada noori inimesi, et nad asuksid neile töökohtadele, kuna siis nad kindlasti eh, saavad tööd. vabandust, ma katkestan ja järgmine kõneleja on härra Takula. mis siis komisjonär? proua volinikukandidaat, kõigepealt tahaksin teid tänada teie suurepärase sissejuhatuse eest ja mis puudutab minu küsimust, siis nagu te teate, siis äh, haridussüsteemid on Euroopas erinevad ja see on loomulikult äh, loomulik, aga näiteks vastavalt PISA uuringule on väga suur lahknevus äh, hariduse tulemuste vahel erinevates liikmesriikides kas teie arvates on oluline, et Euroopa koostöö paraneb just hariduse mõttes ja kui nii, siis kuidas te äh, soovite selle elluviimist, nii et tõesti kõik liikmesriigid saaksid kogemuste jagamisest kasu? proua Vassiljev uh,. You know very... loomulikult te teate väga hästi, et meil ei ole ühtlustatud süsteemi meil ei ole võimalik harmoneerida süsteeme, meil on ainult võimalik ähm, julgustada neid vahetama parimaid praktikaid ja kogemusi ning toetada neid selles, samuti ka meie siis programmide kaudu ja me oleme seda ka teinud viimaste aastate jooksul. meil ei ole loomulikult olnud täitedu, aga ma leian siiski, et see on ainuke viis edasi minna heade praktikate jagamine ja koostöö ja ma arvan, et selliste eh, mõõdupuude või mõõdikute seadmine, mitte ainult selleks, et eh, näpuga kellelegi näidata, vaid et anda tõesti suuniseid selle kohta, kus on nõrgad kohad, eh, julgustada neid oma nõrku kohti tugevdama, sest need nõrgad kohad erinevad ka liikmesriigiti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 siis, kui toimus suur laienemisvoor, oli meil väga palju äh, lünki hariduses, nagu ka teistes valdkondades. nii et me püüame anda uutele liikmesriikidele võimalust oma süsteeme parandada ja meil on selle kohta ka väga häid näiteid. näiteks Sloveenia, millel oli väga nõrk haridussüsteem, on väga hästi ära kasutanud meie programme ja meie abi ja nüüd nad saavad kiidelda suurte edusammudega. ja me peame nüüd minema edasi, vaatama, mida teised riigid teevad ja proovima kõik oma süsteeme parandada, aitäh! ja kas Hannul on lisaküsimus? suur tänu! ma ei arva, et keegi siin saalis seata, seaks äh, kahtluse alla hariduse olulise rolli ühiskonnas ja loomulikult ei tohi kõrvale jätta ka õpetajate koolitamise küsimust. kuidas kavatsete investeerida õpetajate koolitusse ja pedagoogiliste uues-, pedagoogilistesse uuendustesse selleks, et toetada õppeprogramm, õppetööd erinevates riikides? kõigepealt tahaksin öelda, et me kõik oleme ühel nõul, et õpi-, õpetajate võimed koolitus ja kvalifikatsioon ning samuti ka õpetamismeetodid on kõige olulisemaks äh, faktoriks äh, õpilaste edu taga ja meil on kõigil ka isiklikud äh, kogemused selle kohta. eile õhtul ma lugesin artiklit uutest tehnoloogiatest ja oli täiesti hämmastav, kuidas tekivad generatsioonidevahelised lõhed iga viie aasta tagant just äh, tehnoloogia arengu tõttu, kuidas õpetajad saavad hakkama kõigi nende uute tehnoloogiatega, õpetades keeli ja kõike muud, kui me ei anna neile vastavat jätkuvat koolitust. nii et loomulikult esialgne haridus on väga oluline pidev koolitus on väga oluline, aga me peame ka investeerima, andma sissejuhatavaid äh, kursusi, sest äh, nad tihti sisenevad haridussüsteemi ja nad ei tea tegelikult äh, pedagoogilistest aspektidest. proua Benarab Atuu, palun. Bonjour, euh, madame Vassiljou. tere, proua Vassiljou, tere tulemast teile paljud viieteistaastased eurooplased loevad väga halvasti. üritame parandada seda olukorda, kuid samas eh, Euroopa keskmine muutub aina halvemaks ja kuus miljonit noort aastas jätab kooli ilma eh, lõputunnistuseta. see tähendab seda, et eh, ne, nad võivad langeda, elada tulevikus allpool vaesuspiiri. millised on teie ettepanekud selleks, et parandada seda olukorda. no kuidas te kavat-, kas te lubate, et võttes arvesse meie koosotsustus, kasutusmenetluse õigust, et te teete meiega koostööd hariduse mm, ja töö ja hariduse ja kultuuri valdkonnas? Yes, I am uh,, I know that uh, the report jah, ma tean, et eelmise novembri raport näitab väga selgelt, et me ei ole saavutanud oma kahe tuhande kümnenda aasta eesmärke. aga ainuke viis edasi minna on nõuda meie lastelt õppekvaliteedi paranemist. sest kui lastel ei ole eluks vajalikke oskusi, ei saa nad ka elus hakkama. loomulikult tuleb rõhutada haridust, kasutatavaid meetodeid, sest nagu ma ennem juba ütlesin, siis lapsi ahvatleb uus tehnoloogia eriti. ja üks madala kirjaoskustaseme põhjuseid on see, et lapsed mängivad liiga palju videomänge see on loomulik, sest äh, lapsi ahvatleb tehnoloogia, aga me peame äh, lugemise ja kirjanduse nende jaoks samuti huvitavaks tegema, parandavaks nende oskusi. me peame aga ka läbi oma programmide öö, äh, panema lapsi huvituma koostööst teiste lastega teistes riikides samuti tuleb rõhutada õpetajate koolitust ja kvalifikatsiooni. seda rõhutan ka mina oma töös, saavutamaks meie uusi ambitsioonikamaid eesmärke kahe tuhande kahekümnendaks aastaks, millega me tuleme välja sellel aastal. Te ei vastanud küsimusele Eh, selle kohta, mis eh, puudutas eh, eelarve suurendamist haridusele. You know... loomulikult annab oma parima suurendamaks eelarvet, aga nagu te teate, see ei sõltu ainult minust. ma võitlen suurema hariduse ja koolituse eel eelarve nimel, aga selleks on mul tarvis teie toetust, loomulikult on mul tarvis selleks ka ministrite toetust ja tulevikus peame me koostööd tegema ka teiste partneritega, kohalike omavalitsustega, et nad investeeriksid rohkem sellesse sektorisse. ja ka loomulikult kodanikuühiskonna esindajatega. kui äh, me äh, äh õpetame lapsi rohkem äritegevust arendama, siis on ka äriringkonnad meiega koostööst huvitatud. Uh, my question regards the new comp- proua McLaughlin. Eh, minu küsimus puudutab spordi eh, osakaalu Lissaboni lepinguga. Eh, mida te kavatsete teha, ette võtta rohujuure tasandil spordi edendamiseks? see on ju, sport on seotud ka teiste väljakutsetega, nagu näiteks ülekaalulisus või osalus ühiskonna tegemistes. kuidas te kavatsete edendada sporti rohujuure tasandil, aga ja ka professionaalse spordi, äh, kas te äh, peale professionaalse spordi, eriti jalgpalli, millele on meie direktiivides ka palju keskendutud, äh, kavatsete arendada amatöörsporti? kahjuks ma ei suutnud lõpetada oma äh, sissejuhatavat ettekannet, sest äh, viimane osa rääkis seal spordist. sellest on kahju. aga tuleb öelda, et minu jaoks võib sport kasu tuua kõigile. see ei puuduta ainult spordi majanduslikku mõõdet, vaid oluline on just sotsiaalne aspekt. ja rohujuure tasandil tegutsemine peaks olema meie spordialase poliitika aluseks. Te-, tegemist on ju tervishoiu küsimusega samuti ja üsna hiljuti korraldasin ma eraldi konverentsi noorte ja tervishoiu küsimuses ja sport äh, mängib siin väga olulist rolli. samuti äh, aitab see mobiliseerida ja äh, energilisemaks muuta noori inimesi sport on selleks parim viis. ja ma võin isiklikust kogemusest rääkida, et mul oli meeldiv kogemus ko koostööd teha paar aastat tagasi eriolümpialastega Küprosel. ma saatsin meie koondist rahvusvahelistele võistlus, rahvusvahelistel võistlustel ja need lapsed said spordist palju kasu ja mõned nendest lapsest on nüüd, lastest on nüüd sõltumatud äh, inimesed, nad äh, on ettevõtjad, nad on läbi spordi saavutanud äh, iseseisvuse. seega sport mängib meie noorte inimeste tulevikus olulist rolli. proua McLaughlin lisaküsimus. suur tänu, et te rõhutasite spordi tähtsust, ma nõustun sellega täiesti. see on ka teie äh, portfellis oluline. kas te olete ise ka spordifanaatik ja äh, kas teie ja teie meeskond mõistavad ka, kuidas näiteks spordiorganisatsioonid äh, toimivad? proua Vassiljev, tuleb tunnistada, et ma olen spordifanaatik, aga mitte eriline jalgpallifanaatik. võib-olla äh, minust saab veel jalgpallifänn, sest minu öö, äh, öö, äh, pojapoeg on väga huvitatud öö, spordist, ka minu isa on jalgpallisõber, aga sport ei puuduta ainult jalgpalli, tennis, korvpall, võrkpall, ujumine, muuseas, mina olen väga hea ujuja, sest ma olen pärit saareriigist ja noorena tegin ma kõvasti sporti. trenni teen ma praegugi natukene, sest see on minu jaoks väga tähtis. niisiis, ma rõhutan väga sporti, spordi tähtsust ja ma olen väga hea õppija. ükskõik, mida ma ka ei teaks, siis oma teenistustest, teenistustelt äh, õpin ma kindlasti palju, sest äh, nemad on vägagi pühendunud spordile ja kindlasti nende abiga suudan ma ka seda oma äh, tegevuse osa edukalt ellu viia. suur tänu. proua Vergia, ma olen siin. suur tänu teile, proua Vassiljev, sõnavõtu eest. kultuur ja haridus pole praeguseni olnud Euroopa Liidu kompetentsis ja seda parem, sest nagu te ütlesite, eelkõige on keskendutu, keskendut-, on keskendatud äh, ta majandus Euroopa üles esi-, ehitada. Euroopa on suurepärane imeline kultuuripiirkond, kuid äh, samas on piirkond, kus äh, erinevused rikaste vaste vahel aina kasvavad ja seda ka kultuurivaldkonnas tahaksin teada, kuidas te kavatsete mm, mitte äh, elukutsega seotud koolitusi läbi viia, mille eesmärgiks ei ole turuvajadustele vastu tulla. tere, see, see, see rohkem teie küsimusi edasi esitada ei saa. Of course uh, vocational training is part kutseharidus on üks osa meie õppeprotsessi ahelast. osad, mõned meie parimatest töötajatest, äh, professionaalidest on öö, äh, oma hariduse saanud just kutseharidussüsteemis ja seda tuleb tugevdada. aga see, mis, mida me oleme saavutanud läbi Bologna protsessi kõrghariduse valdkonnas, e, e, seda ei ole me suutnud saavutada kutsehariduses. me peame oma uuringut e, läbi viima, nägema, mis on meie nõrkused, me peame tugevdama kutsehariduskeskusi, me peame rõhutama kvaliteeti, liikuvust ja seda, ja tuleb uurida seda, kuidas saaks ühildada liikmesriikide süsteemid, et neid saaks vastastikku tunnustada ja suurendada ka liikuvust selles sektoris. nüüd ka see liikuvate noorte programm. kutseharidus on loomulikult meie jõupingutuste lahutamatu osa, sest me rõhutame vägagi oskusi ja seda, kuidas neid oskuseid saada, ka läbi kutsehariduse. Äh, kas teil on veel küsimusi? Äh, ma vist ei teinud ennast eriti arusaadavaks, minu meelest te ei saanud aru, mis ma öelda tahtsin, ma tahtsin öelda, et ma, minu meelest oleme me täiesti äh, täiesti ähm, hulluks läinud sellega, et me valmistame inimesi ette kogu aeg ainult turgude vajadustele. kuid samas kultuuri osas ähm, koolitusi viiakse aina vähem läbi äh,, igasugused humanitaarteadused on selja taha jäetud, see on nagu muutunud äh, eliidi lõbuks. see jätab aina enam kõrvale äh, üha suuremat äh,, suuremat osa Euroopa elanikest. nii et äh, minu meelest äh, on äh, selge, et kui me ei võta Euroopa kultuurilist ülesehitust tõsiselt, siis äh, tulemused on meie jaoks väga kurvad. To give the ability to all our people to get a better et meie inimestel oleks parem juurdepääs kultuurile, selle saavutamine on meie Euroopa Komisjonile väga oluline ja me peame veelgi rohkem panustama sellesse koos ka teiste väljakutsete vastuastumisega, aga me peame koostööd tegema liikmesriikidega, liikmesriigid peavad meie tegevusele kaasa ait-, aitama näiteks saavutamaks äh, kõrgemat äh, digitaalse ühiskonna taset. sellest kavatsen ma rääkida ka teiste volinikega, sest volinikud peavad selles valdkonnas tegutsema koordineeritult. ja ma olen kindel, et äh, Aasia-omased volinikud kindlasti töötavad selle eesmärgi saavutamise nimel. suur tänu nüüd, härra Messerschmidt! Eh, de nævnte i tänan, ma sooviksin tagasi tulla mõningate elementide juurde teie sissejuhatusest. rääkisid Euroopa identiteedist. Ehm, kuid ehm, samas ehm, selle eelarvega, mis meil oli, polnud kultuuri vallas võimalik väga palju ära teha. siin eh, investeeriti Portugali ja Rootsi, samuti eh, nukuteatritesse Balti riikides. <laughs> minu meelest on see kõik üsnagi hämmastav, sest eh, on, eh, minu meelest on need väga segased, need alused, mille alusel toetatakse. minu, kas te oskate, oskasite, oskaksite mulle selles osas midagi enamat öelda um,? Infrastructure for kultuuri infrastruktuur on ilmselgelt oluline. aga see ei ole meie programmide eesmärk. loomulikult on meil teiste peadirektoraatide all eri, teisi programme, regionaalseid programme, mis aitavad infrastruktuuri parandada ja liikmesriigid loodetavasti kasutavad neid ka ära. aga meie eesmärgiks on äh, rõhutada rohkem kultuuri inimaspekti, aidata kunstnikel luua, anda oma intellektuaalne panus, vahetada kogemusi ja mõtteid teiste riikide inimestega ja öö, äh, need on meie programmide eesmärgid näiteks äh, mainisin ma oma sissejuhatavas ettekandes Euroopa pärandimärgist. minu teada parlament seda ideed toetab ja see aitaks meie kodanikel tunnetada rohkem Euroopat. ja see Eh, see võimaldab ka meie inimestel rohkem õppida meie ajaloost, kultuurilisest mitmekesisusest ja nii edasi. see on üks osa meie programmidest, mis tugevdab kultuuride vahelist dialoogi ja mitmekesisust. siis Euroopa kultuuripealinn selle aasta eh, kultuuripealinnad näiteks. Essen oli tööstuspiirkond. aga läbi selle kultuuripealinna tiitli muutub Essen palju ulatuslikumaks äh, keskuseks. kas teil on lisaküsimus? Äh, äh, jah, ma, kas ma sain teist nüüd õigesti aru, sest kui te vaatate, mis siin viimaste, viimase viie aasta jooksul tehtud on maksumaksjate rahaga, kas te tõesti arvate, et seda raha on korralikult, efektiivselt kasutatud, kas te arvate, et komisjon võib äh, rahuliku südametunnistusega äh, õhtul magama minna? võttes arvesse, kuidas seda raha kasutada on, ma tahaks äh, aru saada, kas ma nüüd, kas ma sain teist õigesti aru või mitte. mõnedes liikmesriikides on äh, palju selliseid kodanikke, kes leiavad, et on väga kummaline, äh, äh, kui see, kuidas te olete projektidele raha jaganud väga kummalistele projektidele, samas oleks võinud väga palju rohkemat teha, näiteks teadusuuringuid läbi viia. mina sooviksin teada, milline on teie selge seisukoht, kas te olete nõus sellega, et me oleme raha raisanud? Well, well I, I want to believe that uh, Commission and uh, is ma arvan, et Euroopa Komisjon ja teised, teised institutsioonid on maksumaksjate raha kulutanud väga ettevaatlikult. aga minu eesmärgiks on tagada, et raha kulutatakse seal, kus see mõjutab otseselt inimeste elu kus me saame muuta tavalise Euroopa kodaniku elu, kes ootab meilt öö, midagi oma elu parandamiseks. kultuur loomulikult on Euroopa aluseks, sellele tuleb raha kulutada, aga me peame tagama, et see, kuidas me kulutame raha, võimaldab meil tõesti rikastada meie inimeste elu. suur tänu, nüüd kultuurikomisjoni liikmete küsimused. kõigepealt ma ise. proua Vassiljev, te rääkisite õpetajate koolitusest ja kolleegid äh, küsisid ka selle kohta küsimusi. uues elukestva õppe programmis, äh, kas te äh, kavatsete ka selle küsimuse sinna sisse kirjutada? ja mitte ainult lisakoolituse, vaid ka liikuvuse sest äh, õpetajatel peab olema võimalus õpetada ka välismaal. Now um, I think ma arvan, et me kõik oleme ühel meelel selles, et liikuvus peaks olema struktureeritud liikuvus. see ei ole liikuvus turismi eesmärgil, vaid eesmärgile pühendatud liikuvus. ning uurimused on näidanud, et liikuvus aitab inimesi, kes selles osalevad, tõsta oma Äh, oskusi ja võimalusi paremaks eluks, nii et liikuvus kindlasti saab olema osaks meie poliitikast, aga nagu ma ütlesin, siis peale väga hoolikat äh, uurimust, mis tuvastab, millised on tõkked liikuvusele, millised on äh, liikuvuse plussid ning samuti tuginedes varasematel kogemustel liikuvusest. aga liikuvus kindlasti peab jääma meie hariduse keskpunktiks tulles nüüd õpetajate juurde, oo oh jaa, õpetajaid tuleks julgustada, et nad liiguksid Euroopas rohkem ringi. ma tean, et kui inimene asub tööle ja alustab oma karjääri, siis ei ole väga lihtne jätta perekond mõneks ajaks, minna välismaale, selleks, et saada uusi kogemusi, aga me peaksime inimesi julgustama ja andma ka äh, stiimuleid selleks tegevuseks, sest õpetajate liikuvus on sama tähtis kui õpilaste ja teiste täiskasvanute liikuvus. ja lisaküsimus või teine küsimus, proua Vassiljev kas te saate mulle kinnitada, et uus elukestva õppe programm sisaldab midagi ühenduse õpetaja kohta või midagi niisugust? Very important at the loomulikult on see väga oluliseks lisaks meie Komeeniuse programmi. ja ma hea meelega pakuksin ka välja selle Komeeniuse õpetaja aspektist, sest see on väga oluline. aga loomulikult, kuna see on uus aspekt, siis me peame seda eh, toetama ja tugevdama, et selleks, et see mm, areneks samamoodi nagu Komeeniuse äh, õpilaste liikuvuse osa, see, mis algab käesoleval aastal, aga seal osaleb ainult kolmteist liikmesriiki, miks see nii vähe, sest nad ei ole väga kindlad äh, noorte turvalisuses. nii et me peame tõesti äh, andma neile selle kindluse, andma kinnitust sellele, et Komeeniuse üksikisikute liikuvuse programm tõesti äh, mis on suunatud vanusele viisteist kuni kuusteist, kes otsustavad välismaale minna, saavad nii teha turvaliselt. suur tänu! proua Padilla, palun! proua Vassiljev, te olete ka mitmekeelsuse küsimuste eest vastutav, ma tahaksin selles osas teile esitada küsitleda küsimusi esitada. Te teate, et Lissaboni lepe näeb ette, et kahe tuhande neljateistkümnendast aastast alates võtavad mõned otsused vastu ka eh, elanikkonna arvu, mitte ning eh, mis puudutab eh, keeltekasutust liik-, Euroopa Parlamendis, siis see kehtib sellest ajast peale, kui Euroopa Liit toimima hakkas, kus oli viis riiki, kolm ametlikku keelt. praegusel hetkel on kakskümmend seitse riiki, kakskümmend kolm keelt ning see on kaasa toonud mõningate äh, anomaaliateni keelte kasutuses. kuidas te kavatsete sisse viia ka elanikkonna eh, kriteeriumi euro-, keelte kasutuses Euroopa Parlamendis? Well, um, you know the... nagu te teate, siis keelte valik põlineb äh, nõukogu määrusel number viiskümmend kaheksa, mida on mitu korda muudetud peale iga liitumisvooru ja viimane oli loomulikult aastal kaks tuhat seitse. nii et nõukogu määrus ütleb, et kõik kakskümmend kolm ametlikku keelt peavad olema tunnustatud võrdsetena, aga me peaksime minema veidi kaugemale, sest alusleping räägib äh, keelelisest mitmekesisusest ja me peaksime äh, seda ka austama ja see ei tähenda ainult kahtekümmet kolme keelt, see räägib ka regionaalsetest ja vähemuskeeltest, mida meil on kokku umbes kuuskümmend ning samuti peame me austama äh, veel neljasadat keelt umbes, mida räägivad sisserännanud oma kogukondadest me peaksime tõesti tegema kõik selleks, et see mitmekesisus säiliks ja me peaksime seda austama, sest lõppude lõpuks on see ju osaks Euroopa kultuuriks, see mitmekesisus. ja me peame seda austama, aga ma pean ütlema, et igasugused muudatused sellesse nõukogu äh, määrusesse, see on nõukogu pädevuses, mis tuleb vastu võtta ühehäälselt ja kahjuks ei ole komisjonil õigust selles osas komisjon, nõukogule ettepanekuid teha proua Padija. ma tean seda proua Vassiljev, kuid äh, asi on selles, et pärast äh, pikki aastaid kus, äh, mille käigus on olnud, juurdunud traditsioonid, mis on tekitanud teatud anomaaliad, peaks me pisut ümber mõtlema. ma tean, et see on nõukogu küsimusega. ja ma tean, et nad üldiselt ei, neile ei meeldi midagi üle vaadata, kuid mulle meeldiks väga, kui teie võiks mõelda selle peale, kas see, mida ma ütlen, oleks mõistlik. et tegelikult ähm, areneks Euroopa äh, Liit kultuuriliselt ja lingvistiliselt. I... ma tahan teile kinnitada, et ähm, mina usun väga kindlalt kultuurilise mitmekesisusse, eriti kuna ma pärinen väikesest saareriigist ja ma kinnitan teile, et me, kõigi meie programmide eh, läbivaks jooneks on julgustada mitmekultuurilisust ja eh, mitmekesisust, eriti keelelist mitmekesisust. ükskõik, eh, millal see on minu või komisjoni pädevuses, me loomulikult teeme seda, sest me usume sellesse keelelisse mitmekesisusse. Äh. suur tänu!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 vähemuste puhul ehk siis nii-öelda põlisvähemuste puhul ja nende õigus oma keelt kasutada tuleb tagada kõigis eh, bürokraatlikes menetlustes ja see on hetkel probleemiks eh, Slovakkias uue keeleseadusega, mis on praegu jõustunud ja millel on väga negatiivne mõju Ungari vähemusele. mulle teeb mure see, muret see, et slovaki keel äh, on ülimuslik äh, antud juhul kõigi teiste keeltel ja te võite saada trahvi kuni viis tuhat eurot, kui te nõuate ungari keele kasutamist teatud menetlustes, näiteks kohtus. see, mis puudutab uut äh, Slovakkia seadust, mis jõustus septembris, see on väga paljut hõlmav äh, seadus ja tuleb jälgida väga täpselt või tähelepanelikult, kuidas seda seadust rakendatakse, sest äh, siis meie komisjonina saame teha ainult äh, äh, midagi selles osas, kuidas seadust rakendatakse, sest nagu te väga hästi teate, Euroopa Komisjon saab sekkuda ainult sellisel puhul keelepoliitikasse ja vähemuskeeltesse kui see käib Euroopa seadusaktide pädevusse. üldiselt ei saa me sekkuda liikmesriikide otsustesse oma keelepoliitika osas. kuid loomulikult ma pean rõhutama asjaolu, et vähemuste ja ka nende keelte kaitse on osa inimõigustest ning inimõiguste konventsioon on väga oluline selle on ratifitseerinud kõik liikmesriigid ja ma arvan, et äh, liikmesriikidel on kohustus pidada kinni oma äh, võetud kohustumustest äh, rahvusvahelises õiguses, aga see ei ole midagi niisugust, kus komisjon saaks aidata. kuid ma pean ütlema, et mul oli hea meel näha seda ühisavaldust, mille tegid Slovakkia peaminister ja Ungari peaminister öeldes, et nad teevad äh, tõsist koostööd tagamaks, et vähemuste huvid ja õigused on täielikult kaitstud ja OSCE kõrge esindaja äh, nõustab meid selles protsessis, tagamaks, et äh, seadust tõesti kohandat-, kohaldatakse õigesti. aga komisjon jälgib seda olukorda tähelepanelikult ja äh, vaatab siis, et ei tehtaks midagi niisugust, mis rikub Euroopa õigust. Pall uuesti, härra Pall Schmidt. jah, aitäh. mul on, ma olen rahul teie vastusega, te olete väga hästi kursis selle küsimusega, see on selge, aga meil on siiski äh, selline hirm või kahtlus et et eelarverida, mis on ette nähtud mitmekeelsusele, et seda vähendatakse või et see kaob täielikult. see on osa teie eelarve valdkonnast ja see on niigi väga väike ja me tõesti loodame, et te teete kõik, mis teie võime, võimuses selleks, et üldiselt kaitsta väikesi keeli. kirjelges vastuses te ütlesite, et loodate astuda praktilisi samme, et mitmekeelsusega edasi minna küsimus keeltest ja mitmekeelsusest on väga oluline, nagu ma ütlesin, ja me peaksime püüdlema mitte ainult äh, selle poole, et tõsta eelarvet mitmekeelsuse osas, vaid et ka tugevdada meie programme mul mitmekeelsuse osas ja ma usun, et aastaks kaks tuhat kaksteist soovime me sisse viia siis uue sellise mõõdiku äh, keeleõppe osas. see on väga oluline, sest ma ei ole väga rahul selle viisiga, kuidas see üks pluss kaks otsus on leidnud äh, rakendamist ja milline edu tal on olnud, aga me peame seda tugevdama selleks, et igal laps äh, tegeleks keeltega juba varasest east alastes suur tänu ja härra Fiisas, palun. suur tänu teile, ja tere tulemast! Jean-Monnet programm on väga oluline samm selleks, et suurendada integratsiooni ja koostööd Euroopas. see stimuleerib õpetust, Euroopa-teemalisi uuringuid, seda kõikides prestiižides ülikoolides maailmas. periood Jean Monnet programm kaasati Da Vinci ja Erasmuse programmi, võttes arvesse eh, eh, programmi Lifelong Learning. tahaksin ma teada teie arvamust Jean Monnet programmi kohta ja kas see saab olema osa laiemast, laiapõhjalisemast programmist eh,? The new, the new pro-. Eh, uus programm ei tähenda seda. uus programm ei tähenda seda, et me loobuksime olemasolevatest programmidest, eriti neist, mis on väga edukad, need hõlmatakse meie eesmärgiks ei ole kust-, tõmmata maha edukaid programme, neid kustutada, vaid tugevdada neid, vaadata, kus olid nõrgad kohad ja vaadata, kuidas on võimalik neid parendada ja Jean Monnet on tõesti olnud väga edukas programm, kuna see loob sideme ülikooli professorite ning Euroopa Liidu vahel, me saame kasutada nende teadmisi ja huve ja samuti see on väga heaks ähm, viisiks, kuidas liikmesriikide inimestele teada anda sellest, äh, mis toimub Euroopas, kuidas me siin tegutseme ja nii edasi. ning samuti asjaolu, et me toetame tervet rida Euroopa äh, asutusi, mille me oleme siis välja valinud, kes kaitsevad sellist visiooni, mis meil Euroopast on, kõik see peaks jätkuma. eesmärgiks ei ole neid programme ära kaotada, vaid neid tugevdada. suur tänu, kas teil on lisaküsimus? jah, ma sooviksin küsida, mida oma uues, uuel töökohal kavatsete Marie žürii osas teha, seni käis see teadusuuringute voliniku äh, pädevusse. see võtab arvesse eriti teadusuuringute head kvaliteeti. kas te kavatsete praeguse süsteemiga jätkata, mis on andnud häid tulemusi andnud või kavatsete midagi muuta? Well, the... ma arvan, et äh, põhjus, miks härra Barroso otsustas äh, Marie Curie meie peadirektoraadi alla tuua, on just selleks, et äh, tugevdada seda õppe kolmnurka innovatsioon, teadustegevus ja haridus ja Marie Curie on väga hea teadusprogramm, aga me peame need kolm nurka ühendama. see ei tähenda seda, et me alustaksime nullist ja ignoreeriksime seni tehtud head tööd ja päris kindlasti kavatsen ma teha väga tihedat koostööd äh, minu kolleegiga, kes on teadusvolinik, julgustades teadustöötajaid ja julgustades neid vähemalt sama palju, kui seda on tehtud minevikus. nii et päris kindlasti me ei kahjusta kuidagi seda suurepärast äh, programmi, vaid lihtsalt rikastame seda kolmnurka, mida ma mainisin. Gospodža Nevedalova Ďakujem pekne. Pani kandidátka, ja sa chcem spýtať... Suur tänu. austatud volinikukandidaat, mina küsiksin noorsoopoliitika kohta. praegusel hetkel ei ole noored inimesed Euroopa Liidu äh, poliitika tegemistest äh, huvitatud. minu küsimus on järgmine. kas te näete ette mingisuguse raamistiku loomist Euroopa Liidu poliitikate jaoks äh, noorsooasjus ja kuidas on see ühendatud äh, kahe tuhande kahekümnenda aasta programmiga ja teine küsimus puudutab äh, noorsoopakti. mis teie sellest arvate? mis puudutab noorte inimeste vähest huvi Euroopa asjade vastu ja distantsi eriti noorte inimeste ja meie vahel. see ei puuduta ainult äh, Euroopa asju, vaid, vaid äh, ka teisi valdkondi liikmesriikides. aga me peame äratama meie noorte inimeste huvi. ja tänu Lissab-, äh, Lissaboni lepingule peame me ka tegutsema selle nimel, et inimesed oleks rohkem kaasatud meie ühiskonna demokraatlikesse tegemistesse. ja see peab olema ka osaks meie tulevikuprogrammidest. kuidas me saame mobiliseerida noorte inimeste huvi Euroopa riiklike, kohalikesse asjadesse, see puudutab ka huvi rahvusvahelistesse küsimustesse ja noored inimesed peavad tegelikult olema ka öö, osalised nii Euroopa kui riiklikul tasemel poliitiliste otsuste vastuvõtmises. lisaküsimus. ma ei tea, kas tõlge oli päris õige, aga ma küsisin spetsiifiliselt selle kohta, mulle küll meeldib jah, mulle meeldis teie vastus, aga kuidas te kavatsete spetsiifiliselt edasi minna ja mida te arvate äh, kahe tuhande kahekümnenda aasta tegevuskava ja noorsoopoliitika ja noorsoopakti äh, sidemetest? Specific sections of our programs. erinevad meie programmide osad keskenduvad noorsoo kaasamisele demokraatiasse. me kavatseme neid programme tugevdada ja rikastada, sest äh, noorte inimeste osalus ja huvi selle vastu, mis Euroopas, nende koduriikides ja kodupiirkondades toimub, on väga oluline. me võisime täheleda, täheldada ka eelmistel valimistel noorsoo distantseerumist ja seda tuleb, selle vastu tuleb võidelda. kahe tuhande kahekümnenda aasta programmi puhul ilmselgelt on meie noored lahutamatuks osaks hariduse, koolituse, uute oskuste väljatöötamise programmidest, sest noored on meie tulevik. kui me öö, noori ei tähtsusta, siis keda me üldse tähtsustame? suur tänu! suur tänu, härra Lukekord! suur tänu! praegusel majanduskriisi ajal on isegi haritud inimestel keeruline tööd leida ja ettevõtetel on raske olla konkurentsivõimeline maailmaturgudel ja seetõttu peame me keskenduma, nagu te ütlesite, haridusele ja ettevõtluse ja hariduse sidemetele, me peame parandama ettevõtete ja ülikoolide vahelist koostööd, tead-, teadmiste siiret ja ülikoolide innovaatilisust. minu küsimus on järgmine. kuidas te kavatsete edendada ettevõtete ja ülikoolide vahelist koostööd? proua Vassiljev. see partnerlus ülikoolide ja ettevõtete vahel on senini olnud väga edukas. võib juba näha ka, millist kasu see on toonud. küsimus on siin ju selles, kuidas oskusi ühendada töökohtadega, et kõikidel meie inimestel oleks võimalus ka tööd leida. aga võttes arvesse meie häid kogemusi ülikoolide ja ettevõtete ähm, koostööst, siis seda tuleb laiendada ka kutseharidusele, mis on minu arvates väga tähtis. ja meie programmid tudengite suunamisest äh, erinevatesse ettevõtetesse on samuti väga tähtsad, sest see annab neile kogemusi. nii et nende teadmised ei ole ainult teoreetilised. samuti tuleb programme laiendada ka koolidele. ka koolid peavad olema ja sidemetes ettevõtetega. mul on kodumaalt selline kogemus, et igal aastal ühe nädala jooksul peab iga öö, kooli lõpetanu öö, järgima üht, ühe ettevõtte tegemisi valdkonnas, mis teda huvitavad. ettevõtete kaasamine on väga oluline, teil on õigus, see ülikoolide ja ettevõtete vormel on väga hea see on töötanud hästi ja see tuleks, seda tuleks laiendada ka koolidele ja kutsehariduskeskustele. suur tänu, minu järgmine küsimus on konkreetsem. kuna te juba ütlesite, et meil on öö, olemas edukad vahendid liikmesriikides sellise partnerluse arendamiseks, näiteks öö, Taanis on meil selline tööstuslik doktoriprogramm, kuhu on kaasatud riik, ettevõte ja ülikool ja siis, kui riik on äh, heaks kiitnud ettevõtte, ettevõtte sooviavalduse ühe uue töötaja saamiseks, saamiseks äh, veedab äh, õppur siis pool aega töötades mõnes ettevõttes ja pool aega õppides. kuidas te öö, öö, arvate, et selliseid programme saaks toetada ja kust need rahad peaksid tulema? seda programmi tuleb veel uurida et kuidas see täpselt töötab, kuidas sellisest skeemist kõige rohkem kasu võiks saada. ja meie töö ju põhineb äh, koostööl ja heade tavade vahetamisel. kui äh, see Taani näide on edukas, siis äh, tuleb öelda, et hea, headest tavadest saavad ka head poliitikad kui see näide on hea, siis läbi meievahelise dialoogi võime me selle välja kujundada ka poliitikaks. suur tänu, proua Sanchez-Smith! proua Vassiljev, te rääkisite alguses ühtsusest, mitmekesisusest, mainisite ka mm, erinevate kultuuriväljendite mitmekesisuse kaitset ning Lissaboni lepe eh, mainib ka kultuurilise ja lingvistilise mitmekesisuse kaitset. ma tahaksin teada, kuidas te eh, kavatsete seda eh, mitmekesisust kaitsta, kui Euro nii Euroopa Liidus kui ka suhetes eh, vähem arenenud riikidega või naabruspoliitika raames Vahemere riikidega. üks meie eesmärke on toetada kultuurilist mitmekesisust ning samuti konventsiooni kultuurilise mitmekesisuse kaitsmise kohta. kahjuks liik-, kaks liikmesriiki pole seda veel äh, ratifitseerinud, ma ei maini neid siin, kuid ma loodan, et nad varsti need ratifitseerivad. samuti üks kandidaatriik ei ole seda ratifitseerinud, oodatavasti ka nemad seda varsti teevad. samuti tuleb äh, toetada kultuurilist mitmekesisust suhetes välismaailmaga kui me ütleme, et tuleb toetada ratifitseerimist, selle konventsiooni ratifitseerimist, siis me mõtleme seda maailma tasandil. mul oli väga hea meel kuulda. et kui ma lugesin ülevaadet Euroopa Liidu Hiina tippkohtumisel, siis üks tõstetatud punktidest ühiskommunikees oli, et Euroopa Liit ja Hiina toetavad äh, UNESCO konventsiooni ähm, ratifitseerimist. me toetame kultuurilist mitmekesisust veel ka koostöös kolmandate riikidega. me ju ei ela isoleeritult, me elame globaliseeritud maailmas. meie suhted ülejäänud maailmaga on väga olulised ja kultuuriline mitmekesisus ja teiste kultuurilise mitmekesisuse kaitsmine peaks olema aluseks meie suhetele välismaailmaga. ning äh, meil on ka erinevad protokollid koostöö tegemiseks ülejäänud maailmaga. tahaksin rõhutada fakti, et meie bilateraalsetes suhetes kolmandate riikidega on eeltingimus see, et nad peavad äh, olema juba ratifitseerinud UNESCO äh, kultuurilise mitmekesisuse konventsiooni, sest eh, see on esmatähtis. ja eh, veel kord Sanchez, Sanchez Schmidt, kellel ei ole mikrofoni. nüüd, eh, mida te arvate kultuurilise koostöö eh, protokolli lisamise kohta eh, lepingutesse kolmandate riikidega? me peame eh, kultuurilist mitmekesisust edendama innovatiivselt. kaubanduslepingud oleks hea viis selleks, nagu ma ennem juba ütlesin siis vastastikune austus mõist-, ja mõistmine ja kultuuriline mitmekesisus on aluseks igasugustele teistele suhetele. kui me soovime edendada kaubandussuhteid kolmandate riikidega, tuleb ka tagada, et austatakse kultuurilist mitmekesisust. suur tänu, härra Ivan! Și o voi citi așa cum a fost trimisă. Tratatul... Tänan. Ma sooviksin öelda, et Lissaboni lepe jõustus esimesel detsembril kahe tuhande üheksandal aastal ning see annab Euroopa Liidule uue kompetentsi spordivaldkonnas. minu küsimus on järgmine. milline on teie strateegia spordi tuleviku osas Euroopa Liidus ning millistes eh, ja kui palju kavatsete Eh, sporti kasutada sotsiaalse ühtsuse ja võrdsuse saavutamiseks ning kultuurilise dialoogi läbiviimiseks? Uh... nagu ma juba ennem ütlesin, spordi juures on veel üks era-, e, eriline aspekt, nimelt selle ühiskondlik roll. ja selle kallal kavatsen ma ka tööd teha. sest sporti tuleb edendada ka spordi enda nimel, vaid ka, äh, aga ka vahendina teistes poliitikates. näiteks äh, tervishoid, tervise ja spordi suhe. uuringud näitavad väga selgelt, et füüsilise, vähene, vähene füüsiline tegevus öö, ähm, mõjutab suuresti ülekaalulisust ja muid terviseprobleeme. meil on programm kahe tuhande üheksandast kümnenda aastani, mis peaks äh, rajama teed alalisema spordiprogrammi suunas. tuleb ära vaadata, millised, äh, oodata, millised on arengud äh, ja ära kasutada ka uue lepinguga meile antud pädevused spordi puhul on veel olulisi aspekte, nagu näiteks sugudevaheline võrdsus, äh, sotsiaalsed aspektid, äh, spordi roll hariduses ja koolituses. nüüd peame me tegu-, tegelema ka küsimustega nagu vägivald ja rassism spordis. kõik need aspektid on väga olulised. ja ma kavatsen teiega tihedalt koostööd teha ka selles valdkonnas suur tänu, kas teil on veel üks küsimus? ei. Spoštovana kandidatka, eh, dovolite mi eno bolj splošno vprašanje. esinaine, auväärne volinikukandidaat, minul on üldisem küsimus Te rääkisite juba eh, mitmekesisusest, Euroopas on palju erinevaid äh, protsesse, äh, Bologna ja Kopenhaageni omad näiteks, aga probleeme on endiselt, kaheksakümmend miljonit inimest ei saa üldse mingisugust haridust. ja elukestvasse õpetusse on kaasatud ainult üks kümnendik Euroopa kodanikest, palju on äh, koolist väljalangejaid, probleeme on sellega, et haridussüsteemid ei ole võrreldavad. kas te arvate, et avatud koordineerimissüsteem, mehhanism on endiselt äh, haridusvallas äh, kõige parem vahend? jah, selles valdkonnas on see minu arvates parim viis edasi töötada. probleem on siin selles, et meil tuleks rohkem rõhutada kogemusi. nagu ma juba varem ütlesin, meil on erinevad kogemused erinevates liikmesriikides. me ei soovi siin harmoneerida. aga meil tuleb õppida üksteise headest tavadest ja kogemustest. Neid ei tuleks kopeerida, aga tuleks lihtsalt uurida, kuidas teatud äh, probleemiga on kuskil hakkama saadud ja siis äh, tuleb uurida, kuidas selline lahendus kõige paremini sisse tuua omaenda liikmesriigis. Äh, Bologna protsess näiteks tõestab sellise lähendamise õigsust. alguses, ma tean, olid ministrid väga kõhklevad ja Bologna protsessiga on endiselt probleeme. sajaprotsendilist edu pole me ju saavutanud, aga edukad oleme me siiski olnud ja see koostöö peaks jätkuma ka teistes valdkondades. ma mainisin siin ka näiteks kutseõppe mitmekesisust. ka seal tuleks koostööd teha liikmesriikidega. näiteks Tšehhi Vabariigis on väga head kutseharidusinstituudid tuleks uurida, kuidas neid äh, saaks moderniseerida ähm, ja kuidas ol-, oleks võimalik nende poolt antud diplomeid vastastikku tunnustada. seetõttu ongi äh, kogemuste vahetamine väga oluline. suur tänu, kas on ka lisaküsimus? jah, Euroopa Komis-, komisjonil ja teistel institutsioonidel on piiratud võimalus hariduse ja äh, kutseõppesüsteemide kujundamisel. aga teatud aspekte saab siiski mõjutada, nagu näiteks koolide keeleõpe. paar aastat tagasi oli Euroopa äh, keeleindikaator väga päevakajaline Eh, volinik Fiigel rääkis sellest palju, aga hiljem eh, pole sellest eriti palju kuulda olnud. mis on teie arvamus? kas keeleoskuse mõõtmine peaks eh, Euroopas uuesti käiku minema? jah, ma, mina usun sellisesse tegevusse ma kavatsen sellega ka tegu, äh, tegeleda, mul on kaks tütart ja kaks laps, lapselast. kahjuks mul ei olnud eriti palju võimalusi keeli õppida, nüüd ma üritan oma keeleoskust parandada, sest öö, äh, eriti sellepärast, et ma vastutan ka mitmekeelsuse eest. aga minu vanuses on see keeruline. me peame alustama väga väikeste lastega. on hämmastav kui lihtsalt õpivad lapsed keeli, nad on nagu käsnad. ja neid ei ole ka kerge segadusse ajada, näiteks äh, erinevast rahva, äh, rahvusest äh, vanemate lapsed räägivad näiteks mõlema vanema keelt ja koolis veel kolmandat keelt oma sõpradega seega lapsed on väga õppimisvõimelised ja neil peaks olema keele õppimiseks ka võimalus. Äh, sest see on äh, võimalus tagada parem elu. härra Pelet um,. Ähm, um, ähm, Miss Vassiljev uh,, äh, I'd like to return proua Vassiljev, ma tahaksin tulla tagasi spordivaldkonna juurde ja selle juurde, et puudub õiguskindlus selles valdkonnas. Euroopa Parlament on näidanud ja selgelt öelnud, et me peame loobuma juhtumepõhisest valitsemistavast ja see on eriti asjakohane kolmes küsimuses meediaõiguste kollektiivne müük, spordi infrastruktuuri riiklik rahastamine ning mängijate, agentide tegevus mitte ainult jalgpallis, vaid ka teistes spordialades. seoses Lissaboni eh, lepinguga on väga palju lootusi ka spordimaailmas ja minu küsimus on selles, et kas te olete valmis ette valmistama suuniseid selleks, et oleks suurem õiguskindlus nendes konkreetsetes punktides äh, kollektiivne müük, sportlaste agendid ja nii edasi. kui ma teist õigesti sain, aru sain, siis tegelikult selles osas me ei saa paika panna äh, üldreeglid kõige jaoks, me peame teemade kaupa seda vaatama, te mainisite kolme teemat ja ma olen valmis koos oma teenistustega ja koos spordiliikumisega töötama selleks, et leida parimad võimalikud lahendused neile juhtumitele. ja loomulikult ma pean tegema lähedast koostööd ka oma kaasvolinikega, kuna äh, asjasse puutuvad äh, Euroopa Liidu seadusandluse aspektid, äh, siseturg, konkurents, liikumisvabadus, ja nii edasi, kõik need küsimused on Euroopa Liidu õiguses väga olulised, neist tuleb kinni pidada, aga me peame ka vaatama, kuidas spordi eripära saab arvesse võtta selleks, et leida parimat võimalikku lahendust, selleks, et saavutada neid eesmärke, mida te mainisite. kas teil on lisaküsimus? aitäh, proua Pakk, ma kordaksin veel kord üle küsimust, et kas te olete valmis ette valmistama suuniseid ning samuti dopinguvastane võistlus, võitlus. see on veel üks väljakutse, mis teie ees on, täpsemalt äh, võib-olla äh, see, et siin on tegu ka sportlaste või mängijate eraelu puutumatuse küsimusega ja mida te ütleksite dopinguvastase koodeksi olukorra kohta ja kas seda on võimalik muuta? kõigepealt teie esimese küsimuse kohta ma pean vaatama, millised on minu võimalused, ma pean tegema koostööd oma teenistustega ja vaatama, kas suunised on midagi niisugust, mida me saame teha. ma kindlasti räägin õigustalitusega ja teiste volinikega, kes asjasse puutuvad ja vaatame siis, kas suunised oleks lahenduseks, aga ma saan teile lubada, et ma olen avatud dialoogile ja ma kindlasti vaatan, kuidas seda on kõige parem lahendada. nüüd dopinguvastane võitlus. me oleme pidanud WADA-ga väga pika äh, dialoogi, nad on oma reegleid äh, palju parendanud, parendamisruumi on muidugi veelgi, aga minu isiklik arvamus selle asukoha reegli kohta on see, et me peame alati rakendama proportsionaalsuse reeglit, kas see on proportsionaalne seoses eraelu puutumatuse õigusega ja nii nagu oh, hiljuti määrati siin üheks aastaks trahvid tennisemängijatele just seetõttu, et nad ei öelnud, kus nad asuvad, ei täitnud seda reeglit me ootame selles osas kohtulahendit ja komisjon kindlasti uurib seda juhtumit, kuna on laekunud kaebus. härra Fleckenstein. proua volinik. Euroopa tasandil on meil juba olemas võrgustik eh, terve rea riikide kultuuriasutuste vahel, mis on täiesti unikaalne. ja see on loodud selleks, et eh, need asutused saaksid siis teha koostööd eh, mitmekultuurilistes algatustes ja projektides. mida te arvate Euroopa tasemel sellest, et kasutada kultuuri osana Euroopa välispoliitikast? proua Vassiljev ma mainisin juba varem UNESCO multi- või mitmekultuurilisuse konventsiooni. loomulikult kõigepealt peame me tagama, et see on ülemaailmselt ratifitseeritud, aga samuti peame siis hõlmama mitmekultuurilisuse oma suhetesse ülejäänud maailmaga. sest nagu ma ütlesin, me elame üleilmastuvas maailmas, me peame austama mitmekultuurilisust ning kultuurisuhted ja vahetused erinevate Euroopa Liidu riikide ning äh, teiste maailma piirkondade vahel on väga olulised selleks, et tõsta vastastikust mõistmist, tuua inimesi üksteisele lähemale. nii et see on väga oluline kas teil on täiendav küsimus, härra Fleckenstein? ma saan teha väga lühidalt. ma tahaksin viidata teie vastuse viimasele osale. Euroopa Liidu tasandil, kas te korraldaksite midagi niisugust või ütleksite te pigem, et see on liikmesriikide endi ülesanne? aga igal juhul, kuidas te püüaksite seda siduda välispoliitikaga? ma ei tea, mida te mõtlete korraldamise või organiseerimise all, kui te mõtlete seda, et Euroopa Liit ja kolmandad riigid kokku tuua, siis seda me juba teeme, meil on juba olemas programmid, mis julgustavad kultuurivahetusi, väliskultuuride edendamist Euroopa Liidus ja vastupidi. ma toon ühe näite, Shanghai EXPO näituse ajal kavatseme me seda kasutada selleks, et näidata Euroopa äh, kultuuri mitmekesitsust äh, Hiinale ja teistele külastajatele. aga me oleme seda teinud ka teiste riikidega koostöös äh, Brüsselis ja kindlasti paljudes teistes riikides, näiteks eile rääkides oma teenistustega kuulsin ma, et siis, kui Liverpool oli Euroopa kultuuripealinn, siis oli neil näitus India kunstist, Hiina kunstinäitus, Aafrika kunstinäitus. ka see on äh, viis, kuidas neid vahetusi edendada, aitäh. aitäh ja härra Vatimo. Eh, suur tänu. mul on küsimus prantsuse keeles, mille ma teile ka üle andsin, te võite seda lugeda prantsuse keeles, aga ma tahaksin selle kokku võtta. Äh, ülikoolidel, Euroopa ülikoolidel mitmetel, äh, mitmetes riikides on vastastikune kraadide tunnustamise kokkulepe, kuid see on väga keeruline, sest erinevate riikide vahel on suured erinevused selles osas, kuidas nad aitavad äh, õpilasi mm, nii-öelda läbida need äh, õpiaastad äh, stipendiumite, majutuse ja muu osas, et mida kavatsete teie teha tagamaks, et äh, konkreetsed liikmesriigid paremini edendaksid neid asju ja annaksid rohkem abi õpilastele? see jääb kõrvale sellest tunnustamisest. ma tean, et on väga suur lõhe liikmesriikide vahel selles osas, mida nad teevad õpilaste liikuvuse jaoks, eriti mis puudutab grante, majutust, transporti ja nii edasi. Need erinevused on väga suured. aga te teate neid piiranguid, mis meil on, me ei saa liikmesriikidele seada kohustust ega ka ülikoolidele, sest üks meie eesmärkidest on see, et ülikoolid oleksid autonoomsed, sõltumatud ja me peame austama ülikooli autonoomiat. nii et kohustada me ei saa, aga me saame julgustada liikmesriike seda tegema sest kui nad näevad äh, seda kasu, mida õpilased saavad ja huvi, mis õpilastel on liikuvuse vastu, siis kindlasti nad on valmis seda tegema, aga ma ütlen, kus meie saame aidata. me räägime praegu Euroopa Investeerimispangaga, kes annab siis madala intressiga laene õpilastele aga see sõltub kahepoolsest lepingust liikmesriigi ja panga vahel. ja teistmoodi seda korraldada ei saa, aga nüüd me püüame siis julgustada eh, Euroopa Investeerimispanka, et neil oleks ühtlustatud eh, õppelaenude süsteem kõigile liikmesriikidele. loomulikult iga liikmesriik peab eh, jõudma kokkuleppele, kes neid laene haldab, aga see on üks viis, kuidas julgustada sellel tasemel õpilaste liikuvust. härra Vatimaa, kas teil on äh, täiendav küsimus? jah? ma tahaksin lihtsalt lisada, et tegelikult mina pidasin silmas, just teie vastust silmas pidades, mingisugust äh, nagu Maastrichti kriteeriumit äh, kraadide ja diplomite tunnustamiseks, et kui äh, ülikool ei anna neid õigusi või stipendiume või grante, et siis on võimalus äh, mitte tunnustada selle ülikooli poolt välja antud ähm, kraade, nii et meil oleks teatud distsiplineeriv meede. see, mida ma teile lubada saan, on see, et meil on märtsis järgmine ministrite konverents äh, Bologna protsessi üle, on siis kümme aastat Bologna protsessi ja meil toimub ministrite kohtumine Budapestis ja Viinis. ja ma saan teile lubada, et ma arutan seda ministritega. sest ma näen äh, selle asja kasu, kuid ministrid peavad seda samuti nägema peavad äh, samuti vaatama, millised on äh, võimalused, sest loomulikult on sellel asjal ka äh, finantsmõju. ja olukorrad liikmesriigiti on erinevad, nii et ma arutan seda ministritega ja vaatame siis, mida on võimalik selles vallas ette võtta, aitäh. suur tänu. jah, Mrs Vassiljev, I regret that I have to talk from proua Vassiljev, vabandust, ma räägin teie selja taga Te oma ettekandes juba rääkisite sellest, et on vaja leida tasakaal e, kerge interneti e, juurdepääsu ja e, intellektuaalomandi õiguste austamise vahel. me teame ju, et me ei soovi poliitiliselt tsenseeritud internetti nagu Hiinas või Iraanis, aga küsimus on, kuidas leida kõige paremad lahendused sellise tasakaalu saavutamiseks, vahest selgitate? Yes um,, there is jah, keegi vist vist ei kahtle selles, et äh, vaata, vaatamata isegi tehnoloogia arengule, peame me öö, äh, tagama, et äh, loojad saavad oma töö eest ka tasu. aga samas peame me rohkem avama oma uusi tehnoloogiaid kodanikele, et nad saaksid hankida teadmisi ja nautida kultuuri. siin on mitmeid probleeme aga ma võin teile lubada, et ma töötan tihedalt koos oma kaasvolinikega, konkurentsivolinikuga, siseturuvolinikuga, uurimaks, milline, millised oleks kõige paremad lahendused. ja kuidas me saame kõige paremini tugevdada oma Euroopa projekti näiteks digitaalraamatukogude äh, küsimus. kuidas me saame äh, ühildada ühelt poolt meie äh, kirjastuste ja kirjanike huvid ja teiselt poolt avalikkuse ja lugejate huvid, kes soovivad paremat, lihtsamat juurdepääsu raamatutele. niisiis, me peame leidma väga selge tasakaalu ja see, ja selleks on tarvis avatud dialoogi volinike vahel ja samuti tuleb kaasata ka kõik vastavad sidusrühmad. suur tänu, proua Trüppel. kas see tähendab siis, et te juba konsulteerite erinevate sidusrühmadega ja kaasvolinikega, leidmaks need pragmaatilised lahendused ja see tasakaal? jah, loomulikult. sellele olen ma pühendunud ma tean, et minevikus on tuldud välja mitmete algatustega, nüüd aga on meil tarvis koordineeritust. komisjon peab tegutsema koordineeritult äh, ja nagu öeldud, tihedas koostöös vastavate sidusrühmadega, sest me peame arvesse võtma kõigi huvisid. härra Mikalski suur tänu, proua Pakk, suur tänu, eh, proua Ossilu, et te siia eh, meiega aru, asju arutama tulite. praegu tegelevad ainult kaks Euroopa Liidu programmi noortega eh, väljaspool Euroopa Liitu, eriti postsovjetlikus ruumis. minu küsimus on muuhulgas seotud ka Erasmus Munduse programmiga, millest te juba rääkisite. kas te näete äh, mingisugust võimalust suurendada nende programmide äh, rahasummasid? ja need uued programmid, millest te rääkisite, kas äh, nende sihtrühmaks on ka noored äh, idapartnerlusriikidest? jah, ma loodan, et me so-, saame kaasata ka need noored inimesed, aga lisaks Erasmus Mundusele, mis minu arvates on fantastiline programm, mida tuleb veel tugevdada, ei tohiks unustada ka meie uut öö, lisandust meie portfelli, nimelt Marie Curie programm mis on noortele teadlastele suurepäraseks võimaluseks. see ei puuduta neid ainult Euroopa noori teadlasi, vaid inimesi ka väljastpoolt Euroopat. Nad saavad eh, seeläbi palju uusi kogemusi. selleks aga, et nendele programmidele hoogu juurde anda, soovin ma ilmselgelt saavutada selles osas ka suuremat eelarvet, aga selleks on mul tarvis teie toetust. parlamendi toetus on minu arvates väga oluline, sest algamas on uued läbirääkimised eelarve üle, uue finantsraamistiku üle. praegu ma ei või ju midagi lubada, aga kindlasti annan ma oma parima tagamaks, et kultuurharidus ja mitmekeelsus on ka tähtsal kohal uues finantsraamistikus. suur tänu, härra Mikalski! me võime teile kinnitada, et me toetame teid. ma paluksin teilt kinnitust, et eh, mitte, mitte ainult, et te annate oma parima, saavutamaks kõik need eesmärgid, vaid ma sooviksin, et te kinnitate meile, et olemasolevad fondid eh, praegusteks programmideks, eh, mille sihtrühmaks on noored inimesed idapartnerlusriikides, et neid programme tugevdataks ja rahasummasid suurendataks tuleb tagada, et meil on olemas ressursid öö, äh, öö, äh, äh, nende noorte kogemuspagasi suurendamiseks. ma oleksin väga rahul, kui ma saaksin teile midagi lubada. ma, ma saan aga lubada, et ma annan oma parima, see on maksimum, sest asi ei sõltu ainult minust. see on samasugune olukord, kus te, kui te päriksite oma kodumaa haridusministrilt, et kas teda, teda huvitab oma valdkonna eel, eelarve suurendamine. loomulikult äh, sooviks ta eelarve suurenemist, äh, nii ka mina. aga ma olen väga rahul sellega, et te lubate, et parlament toetab mind ega ma selles ei kaelnudki, ma tean, kui pühendunud on selle komisjoni liikmed siin ja kahtlemata te toetate mind. aga meil on tarvis ka liikmesriikide toetust nõukogus, erinevate sidusrühmade toetust, sest nende roll surve avaldamisel hankimaks su-, suuremaid rahasummasid on äh, kriitilise tähtsusega. härra Biski. härra Biski, palun Danke, Frau Vorsitzende. In... tänu teile, proua eesistuja. mis puudutab meie noortestrateegiat, siis räägitakse noorte digitaalsest kaasamisest. ma sooviksin esitada konkreetse küsimuse. kas on juba teada, millised initsiatiivid algatatakse selleks, et seda digitaalset kaasatust garanteerida. palun uh,. keegi ei või kahelda selles, et on väga vaja kaasata meie töö tegemiseks uusi tehnoloogiaid, haridust, koolituse jaoks ja ka kultuurivaldkonnas on see oluline. meil on uus meediaprogramm näiteks käsil. kinod muutuvad digitaalselt digitaalseks järgmisel aastal. peame seda toetama, vastasel korral jäävad meile alles ainult need suured kinod, eh, mis näitavad Ameerika, India ja Brasiilia filme. mul pole midagi nende vastu. Audiovisual uh, work me peame näitama, tegelema sellega, et Euroopa, näiteks Euroopa öö, eh, filme ja me see, peame garanteerima, et Euroopa filmid oleks digitaalselt tehtud ja see on vaja kaasata mõjustuslikku strateegiasse. ei soovi lisaküsimust esitada, väga tore ja siis saab sõna härra Kell. suur tänu. kõigepealt ma pean ütlema, et äh, mulle teeb äh, suurt rõõmu teie jõuline avaldus selle kohta, et te olete huvitatud spordist ja et sport on väga oluline kodanikele ja teie viimane kõneosa oli spordile pühendatud, seda te ei saanud seda esitada, võib-olla saaksite selle meile kirjalikult esitada. ja teiseks, kas me võime lugeda nii, et kui sport oli viimane osa, et see on ka kõige vähem tähtis teie äh, portfellis ja see mulje jäi ka teie kirjalikest vastustest, sest seal mainiti sporti ainult kaks korda seoses Lissaboni lepinguga üks kord ja teine kord uute võimalustega, kus te siis ütlesite, et te loodate, et kaks tuhat üksteist te loodate teha teatud ettepanekuid, nii et minu küsimus teile on selline. kui sport on nii oluline, miks ei saaks neid ettepanekuid teha juba kahe tuhande kümnendal aastal? ja teiseks te mainisite ka äh, kultuurilist mitmekesisust ja ma küsiksin teist, et millist äh, rolli mängiksid siin nii-öelda põlisspordialad selles kultuurilises mitmekesisuses? tahan teile kinnitada, et asjaolu, et sport oli viimane osa minu kõnest, vähimalgi määral ei tähenda seda, et sport ei ole tähtis tihti just viimane osa jääb kõige paremini meelde eh, ja seetõttu võib see olla kõige olulisem osa. ma vabandan, kui jäi mulje, et see on eh, mittetähtis, aga sport on oluline, olen korduvalt öelnud, et sport on minu jaoks midagi enamat kui füüsiline tegevus, see on viis, kuidas saavutada tervet rida häid asju, meeskonnatööd, tervist, eh, soolist võrdsust, haridust, kõike nüüd, mis puudutab põlisspordialasid, siis kindlasti nad peavad olema ja neid tuleb lugeda osaks meie kultuurilisest mitmekesisusest, kuna põlispordialad on osaks kultuurist ja igapäevaelust konkreetses liikmesriigis nii et loomulikult me peame edendama põlisspordialasid, kuidas? loomulikult läbi meie programmide. ma ei ütle, et me peaksime andma raha näiteks äh, nende spordiklubide äh, käigus hoidmiseks, äh, kes tegelevad põlispordialadega, aga me peaksime võib-olla teatud vahendeid ette nägema selleks, et need huvitavad spordialad näiteks leviksid teistesse liikmesriikidesse. ma olen kindel, et huvi on olemas, nii et äh, mul oleks kindlasti hea meel tulevikus kuulda teie käest täpsemalt nende põlisspordialade kohta ja me saame siis ka arutada, kuidas seda toetada. kas teil on veel lisaküsimus, härra Kelly? jah, me kindlasti kasutame seda võimalust ja vastust põhjal annan teile ka sportliku võimaluse Te ei vastanud sellele, et kas oleks võimalik neid ettepanekuid teha juba kahe tuhande kümnendal aastal ja kui te tulevikus, eriti kui te kõnelete siis, kui Doris Pakk on äh, koosoleku juhataja, võib-olla räägite spordist esimese teemana. aitäh selle soovituse eest spordiprogramm algab tegelikult aastal kaks tuhat üksteist, kuna meil on need ettevalmistavad tegevused äh, spordi jaoks, mis on aset leidnud äh, viimase kolme aasta jooksul ja mis jätkuvad kahe tuhande kümnendal aastal, nii et me jätkame nende ettevalmistavate tegevustega ning meie kogemuste põhjal sellest äh, ettevalmistavast tööst koostame me siis koos koostöös teiega meie spordiprogrammi tulevikuks. aitäh! doamnă președintă. Astăzi... Suur tänu, proua juhataja. Tänapäeval on Euroopa tööturg muutunud väga mobiilseks ja väga dünaamiliseks, kuid samas ka väga keeruliseks. Ning selles kontekstis on koolitusel väga suurt roll. kas te arvate, et äh, elukestev koolitus ja ähm, ümberõpe peavad olema osa hariduspoliitikast või mõnest teisest poliitikast, millega peaks tegelema äh, tööminister äh, käsikäes ettevõtjatega? ma arvan, et vajadused erinevates liikmesriikides on erinevad, ümberõpe on kahtlemata väga tähtis. nagu ma ütlesin, meie eh, haridusvajadused eh, muutuvad seoses muutuva tehnoloogiaga, turuvajadused muutuvad, eh, turg muutub konkurentsivõimelisemaks, samuti ka oskusepõhjalisemaks igal liikmesriigil on erinevad vajadused. kuid me peaksime selles osas tegema koostööd, me peaksime, kuidas kõige võimalikult hästi ettevõtetega koostööd teha, et vaadata, kuidas üks saab teist aidata ja et kattuks paremini haridus ja tööturg. tegu on protsessiga, mis peaks alguse saama ja jätkuma, sest see on vajalik ja võin veel öelda seda, et äh, igaühel on praeguseks hetkeks selge, et mida rohkem on sul oskusi, seda suuremad on su garantiid, et äh, tööd endiselt saate. see on meie praeguse kriisiga saadud kogemused. Need, kes kõige rohkem on kannatada saanud selle kriisi vältel, on olnud just noored ja kõige vähem, vähemate oskustega inimesed Need ajad on möödas, kus väike, väheste oskustega inimesed saavad, said kergesti tööd. tulevikus äh, on, äh, on äh, kõrged oskused ja teadmised vajalikud igas eluvaldkonnas. Any other question? veel mõni üks küsimus? tänan. soovisin lihtsalt küsida, eh, milline on et, eraettevõtete roll, kas äh, oleks äh, ka äh, paralleelse erasüsteemi loomiseks võimalusi ähm, ümberõppe ja elukestva õppe valdkonnas? I think we uh,, for this we need uh, the cooperation. ma arvan, et selle jaoks on meil vaja sotsiaalpartnerite koostööd, mitte ainult tööandjate, vaid ka töötajate ametiühingud peavad ähm, väljendama arvamust oma vajaduste kohta, nii et tõesti oleks koostöö ülikoolide, koolitusinstituutide, koolitusasutuste ning ärimajanduse, tööandjate ja ametiühingute vahel, nii et kõik sotsiaalpartnerid. hästi, ja nüüd tuleme siis äh, tööhõive ja tööstuskomisjoni küsimuste juurde ja härra Sogor kõigepealt, kas te olete siin? the lifelong learning program which elukestva õppeprogramm, mis jõustus aastal kaks tuhat seitse, on nüüd äh, muutunud hõlmavamaks. kas te näete, et eelarve on piisavalt suur selleks, et katta neid seitset erinevat programmi, mis on olemas ja et tagada, et kakskümmend kolm osalevat riiki saavad võrdselt kasu sellest programmist? esimene küsimus kas te tagate, et on olemas adekvaatsed kvaliteedikontrolli mehhanismid ning ka õiglane tasakaal osalevate riikide vahel ja kuidas näeb välja praegune seisukoht eh, selles suhtes, et luua õiguslik raamistik eh, sellise tasakaalu jaoks, see on oluline ka pidades silmas keelelist olukorda Slovakkias ja kuidas oleks statistilise infosüsteemiga, mis mõõdaks siis selle programmi tõhusust? päris kindlasti eelarved ei ole kunagi piisavalt suured ja see elukestva õppe programm, me arvame, et üks probleemidest mis meil on, on see, et me ei näinud seda kasvu, mida me soovisime, näiteks Erasmuse programmiga me lootsime, et aastaks kaks tuhat kaksteist on meil osalemas kolm miljonit üliõpilast, ma kardan, et selle eesmärgini me ei jõua, ja ma kardan, et üheks põhjuseks on ka see, et rahastamine on ebapiisav. kuid te ütlesite päris õigesti oma küsimusega, kvaliteedi, kvaliteet äh, on loomulikult äh, seotud ülikoolidega, kes osalevad selles programmis ja nad peavad tagama äh, programmi kvaliteedi, oma kvaliteedi kaudu ja meie vastutusel on siis see, et antud tagatised ka ellu viiakse. nii et kvaliteet on oluline, eelarve on oluline, kuid me peame ka julgustama liikmesriike, piirkondi selleks, et nad kasutaksid seda unikaalset võimalust investeerida neisse programmidesse. ja ma arvan, et äh, see, see, ka sellesse partnerlusse Euroopa Liidu liikmesriikide ja piirkondade ning ülikoolide vahel, mis on väga oluline äh, programmi parema arengu nimel härra Sogor, kas teil on lisaküsimus? aitäh, minu teine küsimus, selle esitas tegelikult juba härra Schmidt, minu kolleeg, seoses äh, vähemuskeelte mm, kaitsekeelde ka, ka vastasite, suur tänu. nii et süsteem toimib hästi ja te kolleegile juba vastati, nüüd proua Rapti, kas ta on kohal <laughs> Thank you, Mrs President. aitäh, eesistuja. proua Vassiljev, tere tulemast. ma tahaks teile esitada väljakutse, toetage multilingvismi ja seda, selle praktilist kasutust vastates meie mõlema emakeeles kuidas te kavatsed, kuidas Euroopa Liit kavatseb eh, elukestvat õpet ja koolitust, luues tulevikku sobivaid ähm, töökohti, rohelisi töökohti. kas äh, on olemas töökohti ja, ja finantsvahendeid Euroopa äh, tasandil selleks, et, ähm, et äh, edutada aktiivset elanikkonda selles valdkonnas? Teil on täiesti õigus. kui me soovime aidata oma noori, et nad valiks sellised elukutsed, mida neil vaja on. ma arvan, et meie eh, direktoraat Thessalonikas teeb selles osas väga tublit tööd. meie ootame eh, kindlasti ka seda, millis-, kuidas kujunevad tulevaste õpetajate eh, koolitused. igatahes meil on olemas nüüd võimalused äh, aidata noori, et nad võtaks, et nad vali-, teeks sellised valikud, mis aitaks neil tulevikus paremini töökohta leida. tõsi on see, et on kahetsusväärne, et teie kodumaa on üks nende seast, kus kaheksakümmend protsenti ülikooli lõpetajatest ei leia endale tööd. mida siis teha? uurima, mis põhjusel see nii on, samuti uuruma, uurima, millised on turu eh, vajadused ning tuleks äh, rõhuda just sellistele äh, erialadele, mis noortele võivad kasulikuks osutuda, sest äh, lõpetada ülikool leidmata, leidmata endale sobivat eriala, mis ei, valides eriala, millel ei ole, mis ei anna konkreetseid teadmisi, ei ole hea. mis puudutab vahendeid, siis meil on olemas programmid ning selles osas ma tahaksin kutsuda üles Kreekat, et ta kasutaks ära sajaprotsendiliselt olemasolevad programmid. loomulikult sõltub kõik olemasolevatest vahenditest. mõttes arvesse meie majanduslikke võimalusi, peaksime mõtlema selle peale, kuidas, kuidas teha selliseid programme, mis võimalikult aitaks meie Eh, noori. kas teil on veel teine küsimus? jah, mul on ka teine küsimus. suur tänu teile. Te ütlesite ja ma olen ka nõus teiega, et et te ütlesite õigesti, et Thessalonikas on äh, olemas amet, mis tegeleb hariduse ja koolituse küsimustega, samuti on meil olemas äh, kutseõppekeskus ja innovatsiooni ja tehnoloogiakeskus nüüd seda kõike arvesse võttes, kuidas teie arvates oleks võimalik kombineerida nende kolme ameti omavahelist koostööd, et niimoodi eh, garanteerida eh, teadmistele põhineva ühiskonna loomist, eh, mis oleks konkurentsivõimeline ja ei jätaks kedagi kõrvale? ma tahaks teada, mida te olete valmis tegema selleks, et selline koostöö oleks efektiivne? ma arvan, et me peame suutma eristada Euroopa Innovatsiooniinstituudi ja teiste insti-, teiste ametite vahel, sest tegu on väga kõrgetasemelise <laughs> instituudiga see peab kaasama teadusuuringud, innovatsiooni ja muu. vabandust, et ma katkestan teid, kuid te ütlesite, et on vaja äh, siduda tehnoloogia koolitusega, sellepärast ma selle kommentaari tegin. ma arvan, et selles valdkonnas peab koostööd tegema, proua Vassiljev ja,. jajah, te ütlesite väga õigesti. Euroopa Instituut peab olema Euroopa, eh, Euroopa esindav, esindusesindaja. ja ma arvan, et eh, see peaks võimalikuks osutuma, sest eh, viimane otsus. välja äh, töötamiseks selle äh, instituudi erinevaid programme. me äh, peame looma veel mitmeid selliseid innovatsiooni teadusuuringute ja koolitusinstituute. kuid seda ei saa võrrelda nende teise kahe instituudiga, mida te mainisite, kuigi neil on samuti oluline roll? suur tänu, proua volinikukandidaat. ühes oma eelmises vastuses rääkisite te eesmärgist äh, aidata kaasa, tulla vastu Euroopa kodanike huvidele nagu te teate, sada miljonit Euroopa kodanikku on vabatahtlikult ja vabatahtlikkus kui selline on Euroopa kultuuri oluline osa. nagu juba öeldi, on kahe tuhande üheteistkümnes aasta vabatahtlikkuse aasta Euroopas. võttes arvesse nüüd teie tööd sellel aastal, siis mul on kaks küsimust kõigepealt. kuidas te loodate lüü-, luua sünergiat olemasolevate Euroopa programmide, nagu näiteks Euroopa tegevus, Euroopa, kodanike Euroopa, elukest-, õpe ja nii edasi ühelt, ühelt poolt ja teisalt siis vabatahtlikkuse vahel. ja teiseks, kuidas peaks vabatahtlikkus, kuidas on seotud vabatahtlikkus ja vabatahtlike oskuste suurendamine? suur tänu! nagu te ütlesite, kahe tuhande üheteistkümnes aasta on Euroopa vabatahtlikkuse aasta, otsus on juba vastu võetud, on alustatud ka tegevust selles suunas, kahjuks ei ole mina juhtivvolinik selles valdkonnas, aga loomulikult kavatsen ma täielikku koostööd teha vastava kaasvolinikuga. Val-, vabatahtlikkust tuleb edendada, aga öö, õiges suunas. minu positsioon on, et vabatahtlikkus ei öö, peaks andma ettevõtetele võimalust öö, kasutada vabatahtlike palka saavate töötajate asemel. vabatahtlikkus on väga kasulik kontseptsioon, mida tuleks edendada, selleks, et parandada meie inimeste teadmisi ja kogemusi, aga seda ei tohiks ettevõtjad ära kasutada. niisiis, sellel aastal, ma arvan, peaksime me leidma viise kuidas kõige paremini edendada vabatahtlikkust, säilitades samas tasakaalu äh, äh, tasustatud ja vabatahtliku töö vahel. lisaküsimus. suur tänu, ma nõustun täiesti, et äh, vabatahtlikkus ei tohiks mingisugusel juhul asendada tasustatud tööd, aga tulles tagasi asjaolu juurde, et tegemist on äh, mitteametliku õppeprotsessiga paljude vabatahtlike jaoks, mis võib küll nende professionaalseid oskuseid parandada ja aidata kaasa nende integreeritusele tööturgudele. seda, seda tuleks kõike silmas pidada, kui te tulete välja erinevate algatustega, parandamaks sünergiat erinevate programmide vahel, mis juba töötavad jah, vabatahtlikkuse alal on meil olemas eraldi programmid, need on olnud edukad ja meie uuringud näitavad, et vabatahtlikkusest on palju kasu kogemuste ja teadmiste hankimisel meie inimeste jaoks. tahaksin rõhutada ühte asja. vabatahtlikkuse panus vabatahtlik kodanike kaasatusse avalikku ellu. see aitab neil paremini mõista ühiskonna vajadusi, mõista seda paremini, milline on nende tööpanus ühiskonda. seega sotsiaalne aspekt vabatahtlikkuse juures on väga tähtis ja seetõttu tuleb tugevdada kõiki vabatahtlikkusega seotud programme. suur tänu, proua Schröter! suur tänu, proua Vassiljev. Te rääkisite sellest, et tuleb äh, arvesse võtta kõikide inimeste vajadusi, mis puudutab vabatahtlikkust. samas aga võtta arvesse ka majandusseisu, ehk siis äh, äh, teie eelkäija algatus uuteks töökohtadeks, uueks majanduseks vanemad inimesed, inimesed ja vanemad koda-, töötajad on selle probleemiga eriti seotud. mida te kavatsete sellega, selle alal ette võtta, kas te kavatsete välja tulla uute koolitusprogrammidega äh, vanadele inimestele, uute töökohtadega nende jaoks? Äh, see puudutab kõiki liikmesriike, sest me peame ju ära kasutama kõikide inimeste potentsiaali äh, meie majandustes. suur tänu! Äh, see, et täiskasvanutele antakse võimalus õppeprotsessi jätkata, on väga tähtis. see ongi elukestev õpe. elukestev õpe peaks algama eelkoolieas ja minu teenistustel oli üks loosung, äh, mis mulle eriti ei meeldinud, sest see oli natukene liiga sünge, ehk siis, et see peaks jätkuma hauani. nii ma ei tahaks öelda, ütleme siis, äh, et see peaks jätkuma ka pärast pensionile minekut, et äh, elu oleks aktiivne. niisiis, meie elukestva õppe programmid ei ole mõeldud ainult noortele inimestele, vaid ka täiskasvanutele, kes soovivad elada aktiivset elu sellele tuleb kaasa aidata, sest kasu saavad kõik. mina olen töötanud tervishoiusektoris ja ma võin kinnitada, et üks meie poliitikaid oli aktiivne eh, pikk elu, mitte ainult pikk elu, vaid aktiivne pikk elu. uskuge mind, eh, mina olen aktiivne sellepärast, et ma arvan, et ma pean olema aktiivne ja seega ma õpin kogu aeg edasi. ja sellised võimalused peavad olema kõikidel meie inimestel. suur tänu, proua Schröder! veel kord sellest, räägiksin uuesti sellest algatusest, kasulikud töökohad, uued töökohad ettevõtted ütlevad, et neil ei ole piisavalt äh, koolitatud inimesi. mida te kavatsete põhiõppes äh, äh, sellel alal ette võtta, et eriti just vaesematest peredest lastel oleks võimalus ka saavutada kõrget haridustaset? mida te kavatsete ette võtta, et ka see talent oleks ära kasutatud? kas teil on spetsiifilisi ideid? ma arvan, et kõikide kaasatus meie programmides, see on väga tähtis. ma juba ütlesin, et me peame eriti keskenduma lastele, kellel öö, oma öö, pere tausta tõttu ei ole võimalik kõike teha, mida nad soovivad öö, hariduse ja liikuvuse vallas. seetõttu me peame eriti keskenduma just sellistele inimestele, kaasa arvatud ka sisserändajad, sest nemad kuuluvad ka meie ühiskonda Äh, turuvajaduste ühildamine noorte inimeste oskustega ei tule kasuks ainult meie majandusele, seeläbi saab anda parema võimaluse meie noortele inimestele elada head elu. meie poliitika eesmärk ongi ju tagada parem elu äh, kõigile inimestele, ükskõik äh, millises vanuses, ükskõik millise taustaga. isegi erivajadustega lastel on omad oskused ja me peame arvesse võtma kõiki oskusi. suur tänu! inimesed, kes tegelikult ei kuula meie kuulamist, minge palun välja. noormees punaste juustega, te olete siin külaline ja ärge lobisege, see ei ole väga viisakas. teised on siin ka süüdi, teie jäite lihtsalt silma mulle, vabandust härra Higins ei tundu siin olevat. seega härra Šimanski, tema kohal ei ole, härra Hirš asendab teda. proua Hirš. Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Äh, sehr geehrte Frau Vassiljev um.... Ähm, suur tänu, äh, esinaine. proua Vassiljev. sageli võib täheldada, et meil ei ole piisavalt inimesi äh, töötamaks teadus- ja tehnilistes valdkondades. teisalt, õpetajate hulgas, eriti öö, las-, väikelaste õpetajate hulgas on väga vähe noori mehi samas on meil saadaval nii palju naisi, keda võiks tegelikult ju tööle panna öö, tehnoloogilistematel aladel. seega me peame äh, suunama äh, oma noori inimesi juba varasest east, sest otsuseid ei võeta vastu ju viimasel paaril kooliaastal. mida saaks teha, õhutamaks äh, noori naisi sisenema tehnoloogilistemale aladele ja vastupidi? jah, see teema on mulle väga südamelähedane, sugudevaheline võrdsus siis. minu arvates algab kõik perest perest ja koolist. Nemad peavad õhutama noori tüdrukuid huvituma teadusest ja noori poisse õpetamisest. minu kodumaal on tänapäeval üheksakümmend viis protsenti õpetajatest naised. see ei ole mõistlik. loomulikult me soovime, et naised töötaksid, aga me soovime ka, et öö, äh, lapsed kogeksid mõlemat sugu. niisiis, me peame öö, äh, õhutama lastele öö, äh, la,, lapsi mõtlema laiemalt, aga me peame neile andma ka võimaluse proovida erinevaid asju. ja väga hea mudel on just see, et veel koolilapsi saadetakse uurima, kuidas, millised on erinevad elukutsed, sest kuue-seitsmeteistaastaselt tegelikult äh, ei tea ju täpselt, mida tähendab õigusteadus, majandus, ehitustöö, õppe, õpetajatöö. Nad peavad seda oma silmaga nägema ja mõtlema, kas midagi sellest neile meeldib. aga kahjuks sage-, tavaliselt emad ütlevad oma tütardele, et sinust saab suurepärane õpetaja ja poistele öeldakse, sinust saab suurepärane toruluksepp või suurepärane teadlane. aga nad võivad ju asuda ükskõik mis ametikohale. ma mäletan toredat näidet, kui proua Kruul oli eh, Norra peaminister, siis õpetajalt küsiti proua, eh, eh, poiss küsis temalt, kas ma võin saada ka peaministriks. seega eeskujud on väga olulised loodetavasti me saame sellistest traditsioonidest lahti. Äh, lisaküsimus, proua Hirš. Ja, ich habe noch eine Frage, das äh, geht in eine vielleicht. jah, mul on üks spetsiifiline küsimus. see on küsimus, mis on kindlasti ka teie jaoks väljakutse, nimelt õigus haridusele, mis on ka kirja pandud põhiseadus, põhiõiguste hartas. Euroopas on palju Äh, illegaalsete immigrantide lapsi. Äh, ja mõningates riikides üritatakse teha kõik selleks, et need lapsed käiks koolis. kas te arvate, et koostöös teiste komisjoni kolleegidega arvate, et on võimalik äh, üles kutsuda liikmesriike, et nad äh, toetaks illegaalsete immigrantide lapsi. Is... Uh, see on äh, kahtlemata oluline osa Euroopa laste õiguste konventsioonist, mida me kõik oleme ratifitseerinud. jah, me peame üles kutsuma liikmesriike, et nad äh, seda kindlasti teeks. ma tean, et olukord erineb riigist riiki sõltuvalt äh, olemasolevast äh, sotsiaalpoliitikast, finantsvajadustest, kuid see on midagi, mida me peaksime kindlasti toetama, sest see on osa iga lapse inimõigustest. mis ta meest arvas? aitäh ja aitäh ja härra Mešaros. aitäh, proua esinaine, lugupeetud äh, volinikukandidaat, ma olen endine ülikooli professor ja minu küsimus puudutab Bologna protsessi Euroopa kõrghariduses, mis on nüüd edukalt leidnud äh, rakendamist enamikus kõrgharidusasutustes just äh, Euroopa Liidu liikmesriikides. kas te leiate, et see protsess on kokku edulugu, kas töö oli tõhus või vajab see protsess teie arvates lisahäälestust, muudatusi seoses vastastikuse diplomite tunnustamise ning äh, õpi-, üliõpilaste liikumisega konkreetsete ülikoolide vahel? ma loen äh, Bologna protsessi edulooks. aga me ei ole jõudnud veel selle teekonna lõppu nagu ma enne mainisin, siis üsna pea tähistame me Bologna protsessi kümnendat aastapäeva, kuid ma arvan, et sel puhul peame me uuendama oma pühendumust jätkata, sest teatud määral on meil õnnestunud lähendada eh, selle kolmetsüklilise protsessi käigus ülikoole, kuid me peame teisalt mõtlema kvaliteedile, äh, ülikoolide järjestamisele, kvaliteedile, finantseerimisele, kõik need on niisugused teemad, millega me peaksime tegelema ka tulevikus. kas teil on lisaküsimus, härra Messaros? jah, aitäh. proua volinikukandidaat, kuidas hindaksite te seda mõneaastast Euroopa Tehnoloogia ja Innovatsiooni Instituudi olemasolu ja tööd ja kas te leiate üldiselt, et ühiste instituutide loomine Euroopa kontekstis, kus äh, integreeritakse meie mm, nii-öelda mõttehiiglased ja innovatsioon ja teadus, on hea mõte? ma arvan, et minu vastus on kindel jah, ma arvan, et Tehnoloogia Instituut, mis on just äh, tööd alustanud, on suurepärane mudel sellest, kuidas, nagu ma ütlesin, et ühendada see teadustöö, hariduse ja innovatsiooni kolmnurk, seal on õnnel-, õnnestunult äh, valitud need kolm nurka ja me loodame, et sügisel on nad täies töös ja neil on ka esimesed äh, doktorikraadi järgset õpet sooritavad inimesed kohal. miks ma seda mainin? üks meie eesmärkidest oli tõmmata ligi ärisektori inimesi, tööstust, selleks, et see kolmnurk oleks täielik ja see on meil ka õnnestunud paljud äriettevõtted, suured ettevõtted on osalenud äh, selles konkursil, selles protsessis ja meil oli ka mm, tugev osalus äh, Ida-Euroopast, uutest liikmesriikidest, Ungarist, Poolast, nii et äh, see on väga edukas. suur tänu ja härra Ensiu! suur tänu, proua juhataja! proua Vassiljev, ma sooviksin teid õnnitleda selle eest, et te olete voliniku kandidaat ja loodetavasti kõik teie projektid lähevad täide teie ametiaja jooksul. tahaksin küsida eh, digi-, digitaalse tehnoloogia kohta. Euroopas on projekt, mis kasutab olemasolevat tehnoloogiat ja mis räägib olemasoleva tehnoloogia paremast kasutusest, vabandust, ja ma tahtsin küsida, kuidas te kavatsete sellele läheneda, kas te kavatsete näiteks kasutada seda äh, raamatukogudes, seda programmi, et need efektiivsemalt tegutsema hakkaks ja kas on olemas ka teisi kohti, kus oleks võimalik äh, anda, informeerida kodanikke? Äh, ühiskond on reaalsus ja me peame tõesti toetama tööd selles valdkonnas, infoühiskond siis. aga te peate mõistma, et äh, me toetame võib-olla tuhandeid projekte ja mina olen äh, uurinud seda portfelli nüüd ainult kolm-neli nädalat, nii et äh, ma palun teilt äh, veidi aega, et ma tu-, võiksin tutvuda kõigi nende projektidega. ma ei ole kursis konkreetselt selle projekti üksikasjadega, aga ma annan, kinnitan teile, et ma tutvun sellega ja tulen teie juurde tagasi. kas teil on veel üks küsimus, härra Enšu? jah kui Euroopa Raamatukogu. digitaalne raamatukogu eh, eh, tekitab ühtse andmebaasi, kas te oleksite nõus, et peaks olema eh, tasuta ligipääs kõik, sellele andmebaasile, teile kõikidele kultuuriinstitutsioonidele, sest me kõik teame, et üliõpilased, teadlased, teadusuuringud, uurijad on ju Euroopa tulevase arengu garantiiks, võttes arvesse, et äh, autoriõigused on selles osas suureks barjääriks, siis mida selles osas ära teha? ma alustan sellest ähm, viimasest punktist, mis te mainisite, autoriõigused. ma ütlesin algusest peale, et ähm, minu arvates kõik, kõigil autoritel peab olema õigus saada korralikku tasu oma töö eest. nii et autoriõigus on tõsiasi, seda me vaidlustada ei saa. ja kui me autoriõigu-, õiguse tasusid äh, peame maksma, siis äh, me peame vaatama, kas äh, tasuta pakkumine on teostatav. ja kui me kaalume siin tasuta pakkumist Euroopa kodanikele, kuidas jääb siis ülejäänud maailma kodanikega, kes soovivad seda kasutada, see kujuneks suhteliselt äh, diskrimineerivaks, aga ma kinnitan teile, et ma uurin seda. kõigepealt äh, viime selle projekti lõpule, et tegu on väga olulise pro projektiga ja me kõik peame tegema tublit tööd, et see valmis saaks ja siis vaatame, kuidas me seda pakkuda saame. suur tänu. kas ma juhiks, saaksin juhtida härra ent siia tähelepanu, et Europeana on tegelikult kellegi teise portfellis, et proua Jordan Tšitšeli. mul on küsimus Euroopa Innovatsiooni ja Tehnoloogia Instituuti kohta. kas te kuulete mind? kas te kuulete mind? jah, väga hea. kas ma alustan uuesti? väga kena. mul on küsimus Euroopa tehnoloog-, tehnoloogia ja, ja innovatsiooni instituudi kohta. see on samuti teie pädevusvaldkonnas. see tegeleb ehm, innovatsiooni ja teadusuuringute küsimusega, mis on samuti ka teiste volinike pädevusvaldkonnas. ma sooviksin teada, kuidas te kavatsete garanteerida, et eh, instituudi ehm, eh, langetatud otsused langevad kokku teiste Eh, volinike langetatud otsustusega ning ma tahaksin küsida ühtlasi ka seda, kas te kavatsete pöörata erilist tähelepanu ettevõtete kaasamisse eh, instituudi töösse, kas te kavatsete garanteerida, et selle instituudi töö oleks kergesti läbi, ligipäästav ka VKE-dele ning kas te kavatsete võtta kasutusele meetmeid selleks, et see instituut ei muutuks lihtsalt administratiivkeskuseks, aitäh! Eh, kõigepealt tahaksin öelda, et personali president Barroso on isiklikult väga huvitatud selle instituudi edendamisest ja edust. nii et ma arvan, et on kindlasti kõigi hu-, volinike huvides teha võimalikult lähedast koostööd selleks, et sellest kujuneks edulugu. teiseks, mul ei ole kahtlustki, olles juba kohtunud instituudi nõukogu esimehega, et tegu on niivõrd kindlameelse ja visiooni omava ning kogemustega inimesega, et ka tema paneb selle asja tööle. ja kolmandaks, ma ei ole veel eh, kohtunud, aga ma selle inimesega, aga ma tean, olen kuulnud, et eh, ka väga hea direktor on eh, instituudis Budapestis asunud ametisse ja üsna pea, juba kevadeks, ma arvan, on äh, instituut täiesti toimimisvalmis, sõltumatu ja autonoomne. peale seda ja siis, kui asi tööle läheb, siis on ka meil üks vastutusvaldkond, kus komisjon saab aidata. me rääkisime sellest äh, presidendiga ja me teeme koostööd ja ma arvan, et äh, ka parlament soovib näha, et see nii toimiks. teeme koostööd selleks, et levitada instituudi sõnumit haridusringkondadesse, teadusringkondadesse, innovatsiooniringkondadesse, sest me tõesti tahame sellest kujundada Euroopa lipulaeva. parlamenti Once again parlament je bil v preteklem mandatu res um, eh, je... Parlament oma eelmise mandaat, perioodi jooksul toetas seda projekti väga tugevalt. ja ma arvan, et me teeme ka tulevikus tubli koostööd selles osas ja meil on võimalik paika panna see teadmiste kolmnurk, kuid ma tahaksin küsida veel ühte asja, mis puudutab ähm, haridusasutusi. see on tegelikult või nemad on kõige nõrgemaks lüliks selles kolmnurgas. ma tahaksin küsida, et milline on teie seisukoht et milline võiks olla teie roll selleks, et eh, edukalt integreerida need asutused eh, Euroopa Innovatsiooni ja Tehnoloogia Instituudi töösse? kõigepealt ma arvan, et eh, tuleb üle vaadata ülikoolide pingerida. ülikoolid tuleb kaasajastada, selles valdkonnas on meil siin kohal eksperte, aga mina arvan, et suurem osa ülikoolide pingeridadest põhinevad lihtsalt teadustööl, aga me peame arvesse võtma tervet rida muid tegureid, näiteks äh, õpetamismeetodeid, nende rahvusvahelistumise taset, nende suhet kogukonnaga. kõiki neid tegureid tuleb äh, arvesse võtta siis, kui me oma ülikoole kaasajastame ja muudame neid äh, funktsionaalsemaks, ja anname noortele võimaluse langetada informeeritud valikuid, sest siis on ka ülikoolidel konkreetne ülesanne ja üliõpilastel parem arusaam sellest, mida nad hakkavad kus õppima. ja sellega tõuseb ka ülikoolide konkurentsivõime suur tänu, head kolleegid, me oleme nüüd äh, ajast kinni pidanud ja meil on veel äh, veidi aega, nii et äh, siin on siis vaba mikrofoni voor. viis inimest, üks küsimus, üks vastus. härra Farain, härra Paris, härra Kamaevat, härra Vatimo, härra Türgis ja härra Fisas, kõik Fer-, proua Ferain. Vassiljev, viele der Themen. suur tänu, proua Vassiljev. mitmed äh, küsimused, mida me täna oleme arutanud, on seotud regionaalse tasemega. paljud projektidest viiakse läbi kohalikul tasandil. ja kohalikku tasandit äh, tähtsustatakse ka tänu Lissaboni lepingule rohkem milline on teie positsioon, mis puudutab kohalike omavalitsuste kaasamist kultuuri, hariduse ja spordi valdkonnas? kuidas te kavatsete tagada piisava osalustaseme sellistes projektides, eriti äh, vabatahtlikkuse aastat silmas pidades? minu arvates haridus, kultuur, sport, kõigi, kõik minu portfelli aspektid peaks äh, see, laiendama kõikidesse valdkondadesse. seetõttu on väga oluline öö, äh, otsida ka nii liikmesriikide kui ka kohalike omavalitsuste toetust. ning nemad peavad nägema, millist kasu nad saavad meie uuringud näitavad, et kui kohalikud omavalitsused äh, tähtsustavad ka meie projekte, saavad nemad just kõige rohkem kasu. ja mul oli väga meeldiv kuulda, et meie peadirektoraat kutsuti esimest korda avatud uste päevadele regioonide komitees. suur tänu suur tänu, proua Vassiljev. mina räägiksin kultuurist jällegi, eriti audiovisuaalmeediast, mis mängib meie ühiskonnas väga olulist rolli. see ei ole seotud mitte ainult majanduse ja konkurentsiõigusega. minu küsimus on järgmine. kas te arvate, et avalik-õiguslikud organisatsioonid peaksid mängima tõsisemat rolli kultuurilise pluralismi äh, säilitamisel Euroopas? ja äh, kuidas nad saaksid ära äh, kasut-, äh, kuidas saaks komisjon toetada avalik-õiguslikke organisatsioone nende töös meediavaldkonnas. see on minu arvates oluline osa teie tööst, nimelt tagada avalik-õiguslike organisatsioonide tugev roll. ma nõustun sellega, et meedia kontsentreeritust tuleks vältida ja avalik-õiguslikul meedial peaks olema suurem roll. Nende, neil on oma roll ju mängida, seda nad peavad tegema õigesti, nad peavad informeerima avalikkust, aitama kaasa kultuuri arengule, kultuuridevahelisele dialoogile. erameedia seda kõike nii hästi teha ei saa, sest neil on muud huvid. Neil on oma erainvestorid, kelle huvisid tuleb arvesse võtta. aga tuleb ka mõista loomulikult, et komisjon selle eest ei vastuta. me võime üles näidata huvi ja julgustada neid, aga liikmesriigid mängivad siis olulist rolli. suur tänu, härra Boris! Szanowna Pani, moje pytanie sprowadza się do realizacji nowej strategii lizbońskiej, która, którym celem minu küsimus puudutab e, Lissaboni e, uue strateegia rakendamist mille eesmärgiks peaks olema Euroopa majanduse kõige dünaamilisemaks muutmine. loomulikult ei saa see teha, seda teha ilma haridussüsteemita, mis peaks olema üldiselt innovatiivne. teadusvoliniku kandidaat ütles, et tema kavatseb äh, äh, kokku kutsuda erinevad volinikud, kelle valdkonda puudutab ka innovatsioon kas te võite meile kinnitada, et äh, innovatsioon mängib olulist rolli ka haridusvaldkonnas? näiteks äh, e-õpe, äh, digitaalne õpe, liikumis, liikudes uute tehnoloogiate suunas. kui me räägime oma tulevikuvisioonist haridusvaldkonnas, siis ei räägi me, me ainult formaalsest ülikooliharidusest. tuleb kaasata kõik, andmaks meie inimestele parimad oskused ellujäämiseks ja hea elu elamiseks meie väga väljakutseid täis ajal president Barroso rõhutab samuti sagedalt, sagedasti haridust üldisemalt ja seda, et tuleb tugevdada seda äh, innovatsiooni, teaduse ja hariduse kolmnurka. ning äh, tema näol on meil kindlasti tu-, äh, tugev toetaja nende projektide heade eelarvete koostamisel. suur tänu, härra Vatimo! Ehm, mi ricollegherei a quello che è stato detto prima. aitäh, ma tuleksin tagasi selle juurde, mida öeldi varem audiovisuaalse kultuuri kohta ja tahaksin juhtida volinikukandidaadi tähelepanu ühele asjale. nimelt äh, üks peamistest USA ekspordist äh, Euroopasse on just kultuuritooted Äh, televisiooni- ja kinofilmid. täna me rääkisime väga palju koolidest ja äh, haridusest, kuid me ei rääkinud sellest aspektist Euroopa kultuuris, äh, sellest just, kuidas me nii-öelda imame sisse väga erinevaid kultuuritooteid, millest suurel osal on ka teatud ideoloogiline külg. uus meedia on loomulikult midagi niisugust, mis äh, on oluliseks aspektiks meie kultuuri juures ja seda me peaksime parimal viisil ära kasutama. ausalt öeldes äh, minu arvates meil ei ole mm, selle olulise ülesande jaoks piisavalt vahendeid, kuna audiovisuaalne sektor ja selle sektori kvaliteet ning me soovime ju uskuda, et me edendame audiovisuaalse töö kvaliteeti sellele peaks võimaldama rohkem vahendeid. ja vaadates nüüd äh, saadaolevaid vahendeid ning äh, kaaludes loomulikult töö olulisust, peaksid meie eesmärgid olema kõrgemad. meil on nüüd uus kava anda näiteks tagatisi audiovisuaalettevõtetele, eriti selle mm, krediidikriisi ajal ei ole pangad valmis audiovisuaalsele sektorile laene andma ning selle tagatisskeemiga me püüame neid aidata, kuid vaadates neid summasid, siis ma kardan, et me ei jõua väga kaugele, nii et meie eesmärgid peaksid kindlasti olema ambitsioonikamad, see oli lihtsalt näide. suur tänu. kirjas, mille saatis ähm, selle kirja kolmandas punktis, mille teile saatis äh, president Barroso, räägiti ähm, õpilaste mobiilsusest ja <clears throat> elukestvast õppest. hea küll, õpilasi on selge, kerge mobiliseerida, kuidas mobiliseerida õpetajaid, sest äh, räägiti sellest, kuidas kuulus Poola torumees võib töötada kus iganes, kuid samas äh, Euroopa ülikooli professor ei saa lihtsalt niisama minna tööle teise ülikooli teises asuvas riiki. jah Well, I th- eh, because it... kuna see on väga, on oluline, eh, on väga oluline, et eh, õpetajate mobiilsus oleks suurem. me peame neile andma ka rohkem motivatsiooni õpetajatel on ka oma pered, nad ei saa neid lihtsalt niisama kõrvale jätta. Marie Curie programmis on väga paindlik võimalus osaleda selles õppejõududel. võetakse arvesse näiteks selle, seda, kuidas nad paremini saaks kombineerida oma pere- ja tööelu. see on väga oluline, kui me soovime õpetajate mobiilsust suurendada see on kahtlemata oluline eesmärk, mille poole liikuda. viimane küsimus härra Turkish, kuid mitte ungari keele kohta jälle, sellest teile juba vastati. Eh, proua volinikukandidaat üheksakümmend aastat tagasi Trianoni lepingu kaudu kaotas Ungari seitsekümmend protsenti oma territooriumist ning kuuskümmend protsenti rahvastikust ja selle tulemusel umbes kolm miljonit ungarlast praegu elavad Ungari naaberriikides ja osades neist riikidest on Ungari eh, vähemuse ees eh, suured piirangud oma keele kasutamiseks, kultuuri praktiseerimiseks ja see protsess on selgelt suunatud nende rahvusliku identiteedi hävitamisele. kuidas teie isiklikult kujundate ühenduse poliitikat selleks, et avalikustada ja lõpetada niisugused diskrimineerivad poliitikad teatud äh, liikmesriikides ja selle asemel kaitsta ning edendada äh, vähemusrahvusi äh, ja keeli multikultuursuse raames. suur aitäh! proua Vassiljev, te ei pea tegelikult sellele vastama, te vastasite sellele juba täna kolm korda täna ja ma arvan, et teie vastused olid äärmiselt äh, rahuldavad ja sellega oleme jõudnud äh, meie koosoleku lõpule. tahaksin tänada kolleege teie distsipliini eest ja loomulikult ka volinikukandidaati tema distsipliini eest, kellele annan nüüd sõna kokkuvõtteks, palun. suur tänu, proua esinaine, auväärsed rahvaasemikud suur tänu veel kord teile teie küsimuste eest ja väga viljaka arutelu eest. kindlasti rikastas see arutelu minu kogemuste pagasit ja seda ma kasutan kindlasti ära ka oma töös, kui mind, kui te mind ametisse määrate. väljakutsed praegusel hetkel Euroopa ees on märkimisväärsed. Lissaboni lepinguga paika pandud uue raamistiku ja härra Barroso uute poliitiliste suuniste tõttu olen ma veendunud, et me peame tegutsema kiiresti ja tõhusalt võtmevaldkondades, tagamaks äh, hea elu ja kõigile eurooplastele nii täna kui eriti, mis on eriti tähtis, homme ma mäletan ühe saadiku kommentaari maksumaksjate raha raiskamise kohta ja on oluline, et et kõik, mida me teeme, mõjutaks otseselt ka kodanike elu ja et me ei raiskaks tühjalt raha. me peame investeerima noorusesse. maksimaalselt ära kasutama nende tugevust ja meie tegevus peab põhinema Euroopa väärtustel elukestev õpe peaks andma meie kodanikele oskused ja vahendid äh, ära kasutamaks kõiki võimalusi, et nad saaksid ära kasutada kõiki võimalusi tulevikus. me peame tagama suurema juurdepääsu teadmistele, aga samal ajal äh, peame äh, õiglaselt tasustama ka meie loojaid. me peame austama ka meie kultuuripärandit, ja uurima, kuidas saab toetada edaspidigi sporti, sest see on vahend, mille läbi saab parandada meie eurooplaste elu. ja ei ole kokkusattumus, et sport lisati ka Lissaboni lepingusse ühe meie eesmärgina. suur tänu, härra esinaine, selle kogemuse eest. see oli eh, demokraatlik kogemus Äh, suur tänu teile kõigile ning ma kinnitan teile, et ma kavatsen Euroopa Parlamendiga ja eriti teiega äh, koostööd teha, äh, et õp-, et õppida ka teie kogemusest, et mul oleks et, võimalus edukamalt täita neid kohustusi, mille härra Barroso minu peale on pannud, suur tänu! Thank you very much uh,, Mrs Candidate. suur tänu, volinikukandidaat. loomulikult me ei saa arvata, milliseks kujuneb tänaõhtune otsus, aga meile meeldis see pärastlõuna koos teiega me ka katsime terve rea teemasid, meie pühendumus on sama suur kui teie oma ja loodame head koostööd ka tulevikus ja koordinaatoritele täna õhtul kell kaheksa on meil koosolek